So colleagues, we are late. kolleegid, me oleme algusega natuke hil-, hiljaks jäänud, nii et alustame. Zunächst Tagesordnungspunkt eins, die kõigepealt äh, siis esimene päevakorrapunkt, kas me saame päevakorra kinnitada, keegi vastuväiteid ei ole täna on meil täielik keelerežiim, välja arvatud siis malta, horvaadi ja iiri keel. siis äh, soovin teile veel teada anda, et meie avalik kuulamine ettevõtluse tagasitoomine Euroopasse, äh, see siis toimub kahekümne kolmandal septembril kella kolmest poole kuueni ja nüüd ma ei teagi enam, mis keelt rääkida, ütleb kõneleja edasi, viieteistkümnenda, kuueteistkümnenda äh, juuli äh, koosoleku protokoll ja kolmanda septembri protokoll, kas kellelgi on mingeid märkusi? ei. hästi, siis edasi neljas päevakorrapunkt. deklareerimata töö ennetamise tõkestamise alast koostööd edendab Euroopa platvormi loomine seitsmendal mail me võtsime siis vastu raporti ja nüüd on alanud äh, läbirääkimised nõukoguga ja äh, kaheksandal septembril toimus siis neljas mitteametlik äh, triloog, tulemustest teavitab meid äh, raportöör härra Pirinski, palun. Yes, uh, thank you, Mr Chair. suur tänu, härra esimees, kolleegid esimesed mitteametlikud kolmepoolsed kohtumised on tõesti toimunud, need toimusid eh, Strasbourgi sessioonil septembrikuus ja võin öelda seda, et tegemist on ühe küsimusega nendest kahest küsimusest, mis on Luksemburgi kui eesistuja jaoks eh, prioriteedid ja sellest rääkis ka meile härra Schmidt, eh, kui ta esines täiskogu istungil. minu meelest on meie progress seni olnud äh, paljutõotav. me oleme arutanud otsuse eelnõu põhiartikleid ehk siis põhiteksti ja oleme läbi võtnud kõik tähtsamad küsimused, mis äh, kuuluvad läbirääkimistele. ja ma tahaksin siinkohal rääkida lähemalt äh, kolmest küsimusest, mis minu seisukohalt on tähtsad. milline on Euroopa platvormi liikmelisus äh, ja millal ja kuidas see siis toimub? siin on vaja rääkida mitmest äh, aspektist. kõigepealt, äh, mis tüüpi osalised seal osalevad? meil on olemas komisjoni ettepanek kontaktpunktide kohta, see on siis üks võimalus ja tähendab seda, et erinevatele kohtumistele tulevad liikmesriikidest erinevad äh, isikud, see sõltub sellest, mida parasjagu arutatakse ja kes oleks kõige sobivam äh, kandidaat liikmesriigist seda küsimust arutama. peale selle on võimalik äh, ka selline süsteem, kus on äh, konkreetse loa saanud vanemametnikud liikmesriikidest, kes siis käivad kohtumistel regulaarselt, aga lisaks neile võivad koosolekutele tulla ka eksperdid, kui ekspertide kohalolek on vajalik. seega esimene küsimus on ähm, esindatus Euroopa platvormi, platvormis. ja teiseks oleme, teiseks oleme me rääkinud äh, ka sellest, et osaleda võiksid sotsiaalpartnerid ehk siis mitte ainult liikmesriigid, vaid ka sotsiaalpartnerid. Nad esindaksid erinevaid tööstusharusid. tegemist oli uudse ettepanekuga ja me ütlesime, et kui me tõesti tahame võidelda deklareerimata tööga, nii et sellest võitlusest oleks mingit kasu, nii et me võtaksime vastu sisulisi toimivaid meetmeid, siis kindlasti on mõistlik äh, kaasata ka sotsiaalpartnerid, kes on otseselt seotud tagajärgedega, mida deklareerimata töö kaasa toob. nii et ka siin on veel arutamisruumi. peale selle arutatakse pidevalt ka seda, kas kõik osalised peaksid osalema kõigis algatustes või võiks osa tööd äh, toimuda ka lihtsalt äh, koostööna liikmesriikide vahel või võiks osa koostööst toimuda ka Euroopa Liidu tasandil, nii et ainult osa selleks oleks, ainult osa sellest oleks valitsustevaheline koostöö. nõukogu on kolmepoolsetel läbirääkimistel osalenud väga konstruktiivselt muidugi on vaja, et liikmesriigid jõuaksid üksmeelele ja võtaksid vastu ühiseid otsuseid, seetõttu oleme seda teksti mitu korda vaadanud, et leppida kokku lõplikus terminoloogias. loodetavasti, härra esimees, saame me varsti ka teksti lõppversiooni, võib-olla saame selle novembrikuus kuid esialgu on veel läbi vaadata põhjenduspunktid. samas on põhjenduspunktid seotud äh, põhiteemadega ja põhiteemad on artiklite tekstis, mida me oleme juba põhjalikult arutanud. seega meie plaan, meie ambitsioon näeb ette, et me töö lõpetame enne aasta lõppu, samas on see siiski optimistlik hinnang, aitäh! Vielen Dank, kolleeg Pirinski suur tänu, kolleeg Pirinski. soovin teile läbirääkimiste edaspidigi palju edu. nüüd väike vahemärkus, ma lootsin, et selleks ajaks on juba rohkem koordinaatorid kohale jõudnud, aga rohkem komisjoni liikme, ma tahtsin tulla ühe teema juurde, mis tegelikult sobib teise päevakorrapunkti alla. aga siiski siis nüüd üks lühike kommentaar, nimelt äh, meil olid eelmisel nädalal üks koosolek, kus me arutasime kahte raportit, aga ka kaht, kaks äh, meiepoolset äh, päringut komisjonile ja nõukogule, mõlemad äh, puudutasid siis ebakindlaid töösuhteid, eelkõige siis nende direktiivide ülevõtmist, mis on juba tükk aega tagasi tegelikult vastu võetud siin parlamendis, mis on osa Euroopa Liidu õigustikust. ja äh, see oli üsna keeruline ettevõtmine ja ma pean ütlema, et et see oli esimene kord, kus mina omalt poolt äh, niimoodi päringu esitasin komisjonile äh, parlamendi nimel ja nüüd diplomaatiliselt öeldes volinik Dombrovskise vastus oli pettumust valmistav ja võib isegi öelda, et mitte midagi ütlev. me jälgime kõike seda edasi siinkohal oleks üks sobilik kõnekänd, aga ma ei hakka seda välja ütlema. komisjoni vastus ei olnud mitte kuidagi sisuline ja mina leian, et see näitab, et nad äh, täielikult eiravad meie komisjoni ja ei pea meist lugu nii et vajadusel ma vastaksin, reageeriksin äh, sellele Äh, kui ei, kellelgi ei ole vastuväiteid. tundub, et ei ole, äh, nii et lähme nüüd edasi päevakorrapunkti viis juurde. see puudutab siis äh, tulevasi äh, muudatusi Euroopa Fondi seoses Kreeka erimeetmetega, selle lugu on selline, me leppisime kokku koordinaatoritega, et me tahame, et meid kaasataks sisulisse töösse selle teema puhul vastavalt siis kodukorra, kodukorra artikli viiskümmend neli, kuid äh, juhtkomisjon ehk siis regionaalasjade komisjon ei ole veel äh, selles suhtes oma komisjoni, äh, oma seisukohta kujundada ja komisjon siis lõpuks otsustas, et nad eelistavad artiklit viisteist ja kiirmenetlust nii et äh, olime sunnitud kuidagi leidma kokkuleppe, kuidas äh, või võimaluse, kuidas ka meid kaasataks ja eelkõige kuna ka aja küsimus on siin esikohal, meil kõigil on oluline, et nende fondide kasutamine saaks võimalikult kiiresti alata ja sellepärast meie soovisime isegi kasutada artiklit viiskümmend neli. ja ähm, me siis koostame võimalikult kiiresti oma arvamuse regionaalasjade komisjon äh, võimalikult kiiresti ähm, ka võtab seda arvesse ja integreerib selle oma arvamusse. niimoodi siis äh, saab ka meie komisjon oma arvamuse esitada. ma loodan, et teile sobib äh, selline tegutsemisviis ja sellest räägimegi siis täna ja äh, tervitan äh, siin Peeter Perkovitsi, kes on komisjoni regio peadirektoraadi vastava osakonna juhataja, annangi kohe talle sõna, palun. Thank you very much um.... suur tänu. sooviksin tänada tööhõivekomisjoni, et te komisjoni siia kutsusite ja et arutada Kreeka erimeetmeid. teen hästi lühidalt. ja loomulikult, kui teil on küsimusi, siis vastan hea meelega neile. kaheteistkümnendal juulil oli tippkohtumine ja viieteistkümnendal nõukogu siis seitsmeteistkümnendal juulil võttis komisjon vastu ühissätete määruses muudatusettepanekud, et lahendada likviidsusprobleem mis on seotud Euroopa fondide rakendamisega Kreekas. kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, selleks perioodiks pakub komisjon välja tõsta eelfinantseerimise mahtu seitsme protsendi võrra. ehk siis kolm koma viis protsenti igal aastal kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist Euroopa Regionaalarengu Fond, Sotsiaalfond, Ühtekuuluvusfond ja äh, merendus- ja kalandusfond. see lisarahastus toob juurde ühe miljardi eurot kaheks aastaks, viissada miljonit igaks aastaks, kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist ja nii saab projekte võimalikult kiiresti käivitada. selleks, et tagada, et neid rahasid saaks kasutada projektides nii kiiresti kui võimalik, siis see liharahastus liha, lisa eelrahastus, need avaldused tuleb äh, esitada hiljemalt detsembriks kaks tuhat kuusteist ja lisameetmed, et kasutada järgijäänud raha perioodist kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist, äh, tegime ettepaneku kasutada viis protsenti ülejäänud summadest, mis tavaliselt äh, jäävad menetlustesse kinni tahtsime eemaldada ka täielikult äh, selle lisanõude, et peab olema kaasrahastus sada protsenti. kui me selle ära kaotame, siis äh, saame suuremat likviidsust kaks tuhat viisteist veel viissada miljonit eurot ja kaks tuhat kuusteist samuti veel viissada miljonit eurot. vabanevad sellised summad nii et see likviidsus äh, on äärmiselt oluline küsimus ja kui me saame likviidsust suurendada, siis loomulikult on see suureks abiks projektide rahastamisel ja kasutamisel, seetõttu selline ettepanek siis ühissätete määruse muudatuse komisjoni poolt, äh, vaadata üle ka refinantseerimismehhanismid, et saada lisarahasid äh, ja kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat seitseteist maksta siis äh, ainult välja summad otse toetuse saajatele neljateistkümnendal toimus siis koosolek, et kuidas seda mehhanismi rakendada. Kreeka ametivõimud peavad äh, andma aru kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta lõpuks, kuidas on õnnestunud projekte rakendada ja kuidas on õnnestunud kasutada neid summasid, mis on jäänud üle eelmisest perioodist kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist ja nüüd eelarve küsimused, eelarvemeetmed, ütlen otse välja, et nad ei muuda Need muudatusettepanekud ei too muutusi kaasa mitmeaastasesse finantsraamistikku ja ei mõjuta teisi liikmesriike. ehk siis me saame eraldisi äh, ette maksta ja neid ettemakseid kiiremini äh, teha. nii et need ettemaksed, äh, need ennekõike puudutavad neid programme, programme kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend aastaks kaks tuhat kuusteist äh, analüüsime liikmesriikide eelarve olukorda ja kuidas on programmide rakendamine õnnestunud. Need muudatused eelarves äh, kaks tuhat kuusteist on hädavajalikud ja vastavad äh, menetlused juba oktoobri keskusel aset leiavad, nii et see meie ettepanek on neutraalne, mis puudutab nüüd maksekavasid kolme institutsiooni maksekavasid, eriti mis puudutab siis tasumata jäänud arveid. ja nüüd vaatame, mis on nende meetmete mõju. äärmiselt oluline on, et need meetmed rakenduksid niimoodi, et nad tõesti suudaksid äh, aidata Kreekat just nii, nagu Kreekal vaja on selleks moodustatakse tehnilisi äh, missioone, külaskäike, ad hoc koosolekuid selleks, et teostada järelevalvet, et äh, Kreeka ametivõimud vastavat aruan-, vastavat aruandlust ka läbi viiksid ja analüüse teostaksid Euroopa fondid on loomulikult juba panustanud väga palju selleks, et aidata kaasa Kreeka majanduskasvule ja suurendada territoriaalset ühtekuuluvust ja need probleemid loomulikult on erakordsed, seetõttu on väga oluline, et me selle ettepaneku väga kiiresti ka vastu võtaksime, et suurendada likviidsust. loomulikult äh, siin tuleb tegutseda väga kiiresti et kiiresti lasta käiku ka need summad, mis jäid üle perioodist kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist, et äh, mõjutada reaalselt majandust ja majanduskasvu ja ootame väga, et Euroopa Parlament meid selle ettepaneku vastuvõtmisel toetaks, aitäh! suur tänu, et ähm, nii lühidalt ja konkreetselt äh, meile seda kõike selgitasite järgmine kolleeg, palun no,. suur tänu, suur tänu komisjoni esindajale, kes äh, meile selgitas, mis äh, Kreeka erimeetmetega praegu ette on nähtud. ma tahaksin kõigepealt öelda, et me kõik äh, kindlasti jagame Kreeka muret, me saame aru, et Kreeka riigil ja Kreeka rahval on raske ja meie omalt poolt peame suutma näidata, et Euroopa on tõhus ja suudab tõhusalt aidata seda oleme näidanud äh, mitmete meetmetega, oleme suurendanud äh, näiteks kaasrahastamist ja oleme suutnud operatsiooni käivitada kolme kuu jooksul. nii et äh, kui Euroopa tahab kiiresti tegutseda, siis ta seda ka suudab. mis puudutab Kreeka probleeme, oleme suutnud need leevendada. teiseks tahaksin öelda seda, et kui me räägime sajaprotsendilisest rahastamisest, härra esimees, siis me räägime ju programmide rahastamisest ja minu meelest on, on vahe, kas me räägime kaasrahastamisest, mis on, toimub väga suures mahus näiteks, näiteks üheksakümneprotsendiliselt, või me räägime sellest, et programmi rahastatakse sajaprotsendiliselt siin on vahe ja ma tahaksin seetõttu sellest punktist rääkida väga täpselt. ka teistel riikidel võivad tekkida vajadused ja seetõttu ei tahaks lubada seda, et tekivad poliitilised või strateegilised arusaamatused Euroopas. ja kolmandaks tahaksin ma rääkida Ühtekuuluvusfondist ja ühtekuuluvusest. see on punkt, mida ei tohi unustada. ühtekuuluvus fond äh, võib tähendada sajaprotsendilist rahastamist. härra esimees, me peame siin kaitsma tööhõivepoliitikat ja sotsiaalpoliitikat ja seetõttu ma tahan, et me väga selgelt ütleksime, et meil on sellised meetmed, mis toovad kaasa tõesti positiivse sotsiaalse mõju et kui toimub programmi sajaprotsendine rahastamine, siis äh, sellega kaasneb ka väga positiivne ja väga otsene mõju. ma tahaksin seetõttu, et me väga selgelt, väga täpselt ja väga õigesti sõnastaksime, millised on meie sotsiaalpoliitilised eesmärgid. suur tänu, härra esimees! suur tänu, Georgi Pirinski, palun! suur tänu, härra esimees! minu meelest on väga õige see, et me peame mõtlema erinevatele võimalustele, kuidas Kreekat aidata, võttes arvesse seda, millises seisus on Kreeka praegu. ka mina soovin kõigepealt tänada Euroopa Komisjoni esindajat äh, peetud ettekande eest. kuid samas ma jagan neid muresid, äh, mida just väljendas kolleeg me peame endalt küsima, milline on ühtekuuluvusfondi raha kasutamise mõju. ma soovin teie tähelepanu ja ka kolleegide tähelepanu juhtida järgmisele aspektile. Bulgaarias räägitakse Kreeka olukorrast, saadakse aru, et Kreeka on hädas, aga Öeldakse ka seda, et Bulgaaria ise on ju samuti väga vaene riik, tagantpoolt lugedes sissetulekute poolest kolmas. Bulgaaria on teinud suuri jõupingutusi, et saavutada eelarvedistsipliin, vähendada riigivõlga, kõvasti kärpida avaliku sektori kulusid. seetõttu tunnevad Bulgaaria kodanikud ühest küljest et nad on pidanud ise maksma väga suurt sotsiaalset lõivu selleks, et Bulgaaria saavutaks finantsstabiilsuse ja teisest küljest nad tunnevad, et neilt äh, oodatakse ühiste nõudmiste ja ühissätete täitmist ka kahe tuhande neljateistkümnenda kuni kahekümnenda aasta programmeerimisperioodil Bulgaaria rahvas on äh, teadlik äh, sellest, millised on üldised tingimused ja seetõttu on tegelikult äh, ka ootuspärane, et bulgaarlased ootavad, et teisedki kõiki neid reegleid täidavad. seetõttu tekib küsimus, kas see, mida on teinud komisjon, kas need püüdlused, mille käigus komisjon on püüdnud Kreeka küsimust proaktiivselt lahendada kas need püüdlused ei võiks viia selleni, et me mõtleksime, mismoodi ühtekuuluvusfondi tingimusi paremini rakendada? nii et eesmärgid saavutatakse selliselt, et komisjon nende saavutamist paremini kontrollib, aitäh! suur tänu selle viite eest, Marit Uuliskog, palun! Eh, tack herr ordförande, eh, jag tänkte tala svenska. aitäh, esimees räägin rootsi keeles, ütleb kõneleja. me kõik oleme teadlikud sellest, et meil on siin Euroopa Liidu sees väga suuri vastuolusid, nimelt nende liikmesriikide vahel, kes ei soovi võtta vastu põgenikke ja samas need, kes on valmis vastu võtma väga palju pagulasi. ja sama kehtib ka majandusolukorra kohta. on riike, kus majanduslik olukord ei ole niivõrd hull, riigid, mis saavad hakkama ja on teisi liikmesriike, kes vajavad teiste liikmesriikide abi. see on väga suureks väljakutseks kogu Euroopa projektile ja me näeme, kuidas peetakse arutelusid meie koduriikides, parlamendis, näeme, et need on väga teravad, on väga suuri vastuolusid. praegu on tegemist veel sõnaliste konfliktidega, kuid see võib jõuda ka hullemate tagajärgedeni. ja sellepärast on väga oluline, et komisjon tõepoolest äh, viiks läbi selliseid tegevusi, mida kõik äh, liikmesriigid saavad toetada. me ei saa ju nõuda äh, kaasrahastust neilt liikmesriikidelt, kes ei ole selleks lihtsalt võimelised. muidugi on väga hea, et äh, teised punktid komisjoni ettepanekus sees on, aga me peame siin parlamendis, siin komisjonis olema teadlikud sellest, et äh, meil ei ole oodata enam väga palju šansse. Äh, kui meil ei õnnestu Kreekat päästa, siis äh, ei ole meil loota ka toetust liiklusriikidelt ja sellepärast on meil siin parlamendis väga suur vastutus, et äh, Kreeka tõesti saaks abi, et ta suudaks jällegi omal jalul seista. ja muutuks taas täielikult toimimisvõimeliseks Euroopa Liidu liikmesriigiks. meil ei ole enam palju võimalusi selleks alles, nii et äh, seetõttu ei ole küsimus ainult äh, majanduslik ega sotsiaalpoliitiline, vaid äh, küsimus on Euroopa Liidu koos püsimises. aitäh, palun, kolleeg McIntyre. Um... suur tänu, härra esimees. minagi tänan kõigepealt Euroopa Komisjoni väga selge ettepaneku ja väga selge ettekande eest. ma toetan seda ettepanekut. me räägime siin Kreeka erimeetmetest. ei oleks mõistlik seda debatti laiendada selliselt, et me hakkame rääkima ka paljudest teistest küsimustest, mis tegelikult eh, rangelt võttes ei ole ju praegu teemaks ma õnnitlen teid, härra esimees, selle eest, et te oma seisukoha olete esitanud väga lühidalt. ma toetan ka seda. minu meelest on väga oluline see, et kui me anname mõnele riigile raha või abi, siis me teeme seda kiiresti ja tõhusalt. see ettepanek võimaldab kiire abi andmisi, seetõttu ma toetan seda. suur tänu, kolleeg Atar. Merci, euh, monsieur le Président suur tänu, härra esimees, ka mina võin teha väga lühidalt. Kreeka kriisi ja Kreeka võla puhul on minu meelest äh, näidustatud äh, lisakärped. minu meelest oleme me jõudmas äh, viimase piirini oleme jõudmas piirini, kus lõpeb nii kannatus kui lõpevad võimalused seda kriisi leevendada, tänan. Neile küll, aga pean tunnistama, et ma ei näe kolleegi nimesilti siit. ahah, kolleeg Hetman, palun. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja chciałbym zaznaczyć, że ta... Suur tänu, härra esimees tegemist on ettepanekuga, mis on väga hea. seda ettepanekut tuleks seetõttu ka toetada. kuid ma kuulasin ära ka kolleegide kahtlused, mida avaldasid isikud Euroopa erinevatest osadest ning seetõttu olen ma seisukohal, et me peaksime seda mehhanismi selgelt nimetama erakorraliseks ja see mehhanism on välja töötatud ainult sellepärast, et Kreeka on erakordselt suures äh, hädas. ma saan aru, et Ühtekuuluvusfondist äh, saavad kasu ka teised riigid ning loomulikult muretsevad nad äh, selle üle, et Kreeka võib saada erirahastust ühtekuuluvusfondi abisaajad tunnevad muret selle üle, kas ka neile tulevikus raha jätkub. siiski peaksime olema solidaarsed ja seda ettepanekut toetama, aga tingimusel, et see on ühekordne. Tuulis, mitte. kolleeg Tuulis, palun. suur tänu. Kreeka kannatab juba viis aastat majanduskriisi all ja nüüd nõutakse Kreekalt, et ta rakendaks uut kolmandat kärpeprogrammi, kuigi see kasutab samasuguseid meetmeid, mis varem on läbi kukkunud. peale selle seisab Kreeka silmitsi tohutu pagulaste probleemiga ja see ei ole ainult Kreeka probleem, see on üle-euroopaline probleem. tegelikult puudutab see kogu maailma. paraku Saksamaa ühepoolselt siis ähm, lõpetas Schengeni äh, kokkulepe, see tähendab, et nüüd on terve hulk ähm, pagulasi, kes on äh, lihtsalt äh, Kreekas kinni ja talvu tulekul meil ei ole infrastruktuuri, et nende eest hoolitseda, need inimesed magavad tänavatel. mis saab, kui kõik need inimesed jäävadki tänavale kogu talveks? mingil hetkel olukord halveneb drastiliselt ja mis siis saab? suur tänu. härra Schulze, bitte. härra Schulze, palun. ausalt öelda see, mida ma just kuulsin, see ei saa vastuseta jääda. kui äh, kreeklasena kurta sakslaste üle, siis äh, võib-olla peaks natuke mõtlema kõigepealt sellele, kuidas möödunud äh, päevadel ja kuudel on pagulastega ümber käidud Nonii, ma äh, praegu äh, tahan öelda, et me ei hakka nüüd äh, siin pidama üldist arutelu pagulaste või Kreeka või Saksamaa või rände üle, vaid me räägime väga konkreetsest ja olulisest teemast, sellest, kuidas kasutada fonde, et Kreekat aidata see on see, mille üle me täna arutame, ma ei taha muidugi äh, lihtsalt kõrvale lükata neid teisi väga olulisi teemasid, muidugi on vaja selle üle arutada, aga minul oleks omalt poolt mõned märkused teha äh, Euroopa ühtsuse ja Kreeka kohta, aga ma ei hakka praegu neid kommentaare siin välja ütlema, sest et praegu on küsimus selles, et äh, väga kiireloomuliselt anda abi Kreekale ja sellepärast mina teen praegu ettepaneku, et me võtame selle vastu ilma muudatusteta et siis ähm, pärast seda saaks regionaalkomisjon oma arvamuse vastu võtta, integreerides sinna ka meie arvamuse, nii et me saaksime kõige sellega edasi minna. Need märkused äh, arutelust tuleb, ähm, neid tuleb siiski ka tulevikus meeles pidada, sest et äh, muidugi on oluline küsimus ka, kuidas tulevikus kasutada fonde. küsimus on ju selles, milline peaks olema nende liikmesriikide juurdepääs ähm, fondile, kellel on suuremad majanduslikud probleemid, kui neil ei ole ähm, äh, kaasrahastuse võimalust ja muidugi, nagu ka kolleeg Munašatjev ütles, alati tuleb ka sotsiaalaspekte silmas pidada. nii et ähm, sellise, sellise väikese märkuse ma li lisaksin, me ei tohi aga oma eesmärgi silmist kaotada praegu siis palun, et vastavalt artikkel neliteist, et nõustuksite selle arvamusega, kui kellelgi vastuväiteid ei ole, siis saab minna järgmise päevakorrapunkti juurde. hääletus. vastuväide härra Matani. hästi, siis panen kirja, et üks vastuväide oli ja sellega lõpetame selle päevakorrapunkti arutelu. nüüd siis elektroonilise hääletuse juurde. tegemist on siis kahe EGF-i kasutusele võtmise taotlusega ja minu poolt väike märkus, enne kui asume hääletama, mõlemal juhul äh, nii Opeli kui Ford Genki taotluse puhul tegeles vastav töörühm nende taotlustega väga põhjalikult, ka sisuliselt arutas seda. Saksamaal on erinevaid võimalusi, et töötajaid üle viia, meil olid väga põhjalikud arutelud selle üle. palusime ka komisjonile anda töörühmale vastavad volitused ja lõpuks töörühm otsustas mõlema taotluse puhul, eriti võttes arvesse töötajate olukorda, anda neile roheline tuli, et nad saaksid äh, kasutada EGF-i vahendeid, kuid nagu ka üheksanda punkti juures võib-olla veel jutuks tuleb seoses järelhindamise lõpparuandega, on küsimus kas mitte ei ole suurtel ettevõtetel tänu oma poliitilistele sidemetele lihtsam juurde pääseda neile EFI vahenditele ja kas see peaks äh, võib-olla VKE-de e puhul, kellel ei ole sellist juurdepääsu, kes aga paratamatult satuvad kergemini raskustesse, kas neile ei peaks lihtsustama juurdepääsu EGF-ile? nii et äh, sellised küsimused tekkisid arutelu käigus ja ma tahan, et oleksid neist teadlikud, äh, sest et ähm, need äh, võivad olla päris olulised, ähm, eriti võttes arvesse tulevast TGF-i e kasutamisaruannet. Äh, nii et neid teemasid peaks siis käsitlema selle arutelul. nii palju siis sissejuhatuseks. ja asume siis nüüd hääletuse juurde Adam Opel äh, elektrooniline hääletus, kes on poolt, palun tõstke käsi. vabandust, äh, palun siis hääletage. aitäh. sellega on Adam Opeli taotlus EGF-i kasutusele võtmiseks vastu võetud ja teiseks siis Ford Genk. ja hääletus on alanud. kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. sellega on siis ka see teema lõpetatud, ka Ford Genki taotlus on rahundatud, vastu võetud. Äh, rohkem meil täna hääletusi ei olegi. sellega jõuame siis seitsmenda päevakorrapunkti juurde naissoost koduabilised ja hooldajad Euroopa Liidus. see on siis esimene arutelu naiste õiguste komisjoni arvamuse kohta ja annan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 et sain selle arvamuse projekti kallal toetada, mis puudutab naisest koduabiliste ja hooldajate olukorda Euroopa Liidus. kaks põhjust, ma arvan, et see oli meie kõigi ühine jõupingutus ja ma arvan, et me teeme nüüd kõik ka edusamme, nii et nende naiste töötingimused ja olukord paranevad väga oluline on, et ühiskonnad tunnustaksid nende inimeste tööd, et see töö on tõesti väga oluline ja tähtis. tegemist on ka teemaga, mis on väga laiahaardeline, väga keeruline, siin on väga palju erinevaid aspekte, need olukorrad võivad olla väga erinevad ja seetõttu on see paras väljakutse meie komisjonile. nüüd, kui me räägime, miks see teema on keerukas, naiskoduabilised ja hooldajad, miks see teema on keeruline, kõigepealt tuleb vaadata konteksti. Need töötajad ise on väga erineva taustaga, need töötingimused ja töösuhted on väga erinevad tööandja ja töövõtja vahel. ja samas on terve rida teemasid, mis puudutavad just nimelt selle töö eripära väga suur sõltuvus tööandjast, töötaja väga suur haavatavas, haavatavus, ta sageli see töö toimub koduses õhkkonnas. nii et äh, see muutub, muudab olukorra keerulisemaks, kui me püüame neid töösuhteid ja tööolukordi hinnata, me ei saa seda teha täpselt samamoodi kui teistes töövaldkondades. just seetõttu, et see toimub koduses õhkkonnas, kui me püüame määratleda, millised on need erinevad töötajate tüübid, siis siin tuleks mõningad elemendid välja tuua, mis näitavad, kuivõrd mitmekülgne see töö võib olla, kui eripalgeline. nii et mis see mõju konkreetselt on? raporti pealkiri ütleb, et ta tegeleb erinevate olukordadega, erinevate olukordade tüüpidega, kõigepealt siis koduabilised, kes töötavad kodus, kes hooldavad haigeid või ülalpeetavaid lapsi näiteks, Need kvalifikatsiooninõuded on erinevad, tööoskused, mida nõutakse, on väga erinevad, aga üldiselt võib öelda, et Euroopa Liidus peame ikkagi toetama seda suhtumist, et tegemist on professionaalidega, et need inimesed on professionaalid, kes seda tööd teevad ja seetõttu on neil olemas ka vastavad kvalifikatsioonid, vastavad oskused, aga seda sageli ei tunnustata. ja mis puudutab töö tunnustamist just sotsiaalsest aspektist, seda tööd peaks tunnustama täpselt samamoodi nagu igasugust muud tööd, mis tööturul on. tavaliselt väga sageli teevad neid töid naised ja seetõttu räägime raportis just ennekõike naistest. loomulikult teevad seda tööd ka mehed, aga valdav enamus siiski, kes on koduabilised ja hooldajad, valdav enamus on siiski naised. teiseks, kui me nüüd vaatame seda mitmekesisust, mis on nii seaduslikus kui haldusmõttes, siis sageli on see pilt väga kirju. on kohalikud inimesed, selle riigi kodanikud, siis on ka sisserändajad, on ametlik töö ja on nii-öelda musta turu töö. ja see toob kaasa erinevaid probleeme, teinekord on tagatud sotsiaalsed garantiid, kõik on ametlik aga paljudel juhtudel on tegemist varimajandusega, makstakse mustalt ja see ei kahjusta mitte ainult neid, kes seda tööd teevad, kes seda musta tasu saavad, vaid see kahjustab kogu ühiskonda. seetõttu tuleb luua tingimused, et oleks kõik mehhanismid paigas, et see töö oleks seaduslik ja oleks ka vastavad garantiid. kolmandaks, kui me nüüd räägime, et see pilt on tõesti kirju, siis äh, väga keerulised on suhted töövõtja ja tööandja vahel. väga sageli on need töötajad naised, kelle palkab perekond ise. mõnikord on siin vahendusfirmad, ettevõtted, kes neid palkavad või diplomaatiline personal, eriti kui me räägime Euroopa Liidu kontekstist, Euroopa, euroametnikest. nii et igal juhul äh, kui on ka tegemist diplomaatilise korpusega, siis on see diplomaatilise puutumatuse teema ja seaduste rakendamine jälle hoopis teistsugune küsimus. nii et tuleb teostada järelevalvet, kontrollida, millised need töötingimused on, et ei oleks ebaseaduslikke töösuhteid ja ebaseaduslikke olukordi. ja nüüd, kuna kui me võrdleme seda tööd nüüd teiste töödega, mis kodutingimustes tehakse või teiste töödega, siis väga sageli naised elavad selles samas majas, kus nad töötavad, mõned elavad väljaspool seda maja, töötatakse osalise koormusega, saadakse tunnitasu, väga sageli või paljudel juhtudel on ikkagi tegemist ka inimkaubanduse ohvritega, nii et äh, tööd tehakse äh, praktiliselt ilma rahata, nii et tegemist on nii-öelda kaasaegse orjusega. uurisime terve rida juhtumeid, siia on kaasatud ka erinevad institutsioonid, ametkonnad ja oleme püüdnud seda tööd juba ka paremini reguleerida. ILO konventsioon üks kaheksa üheksa näiteks, mille ratifitseerisid ainult mõned Euroopa Liidu liikmesriigid, tegelikult tuleks seda ratifitseerida ja kohaldada äärmiselt oluline on just ratifitseerida see esimese sammuna teha poliitiline kompromiss, seega julgustame Euroopa Liidu liikmesriike, kes ei ole ILO konventsiooni veel ratifitseerinud, me soovitame seda igal juhul teha nii kiiresti kui võimalik, see oleks esimene samm. ja need riigid, paljud riigid on seda juba ratifitseerinud loomulikult me ei ole sellele vastu, et siin oleks ka ühtne Euroopa Liidu seadusandlus, loomulikult me tahame, et Euroopa Liit neid inimesi kaitseks, selliseid töötajaid kaitseks, et oleks võetud vastutus, oleks tagatud garantiid. ja ka need töötajad, kes konventsiooni üks kaheksa üheksa alla ei mahu, tuleks äh, kaasata, tegemist on siis nendega, kes töötavad osalise koormusega või ajutiselt. nii et meil on ühtset raamistikku vaja ja see oligi siis ähm, see põhjus, miks erinevad organisatsioonid meie poole pöördusid viimastel kuudel, töötajate organisatsioonid, ametiühingud, kõik need pöördusid meie poole sama palvega, et olemasolevaid seaduseid tuleb rakendada, sest need on olemas, tuleb järgida seadusandlust, tuleb tagada et neid rakendataks ja siis ratifitseerida konventsiooni. Soome, Belgia ja Portugal on näiteks konventsiooni ratifitseerinud. ja suurem osa probleeme, millega tegemist tuleb teha, tegelikult selles konventsioonis on juba sees koduabilised ja hooldajad peavad teadma, millised on nende tingimused, et oleks olemas korralikud töölepingud, väga sageli inimesed lihtsalt ei tea, millised nende õigused on, nii et tuleb äh, teha teavitustööd. millised mehhanismid on olemas, tuleb, äh, saame teha näiteks äh, usaldustelefonid, abitelefonid, infotelefonid, kuhu nad saavad helistada interneti teel ühendust võtta, et inimesed teaksid, mis nende õigused on, et nad saaksid äh, vajadusel esitada kaebusi. kuna tegemist on kodus tehtava tööga, siis on väga keeruline kõiki neid mehhanisme järgida, eriti kui on tegemist sisserännanud naistega, kes tegutsevad varimajanduse raames, saavad tasu mustalt siis sageli igasugustest äh, väärkohtlemistest nad ei anna teada, sest nad kardavad, et äh, siis nad jäävad ise vahele, kuna nad töötavad ebaseaduslikult. tegemist on siis tõesti väga omapärase töövaldkonnaga, seda on väga keeruline reguleerida, nii nagu muudes valdkondades me seda teeme, ametiühinguid seal ju näiteks ei ole. seetõttu tuleb eriti vaeva näha, et äh, ametiühingud kaasaksid ka neid töötajaid nii palju ja nii kiiresti kui võimalik. ja loomulikult omalt poolt teeme kõik, et julgustada neid, et nad saaksid moodustada ühisorganisatsioone, üksteist vastastikku abistada ja nii edasi. nii et siin tuleb teha ühiseid jõupingutusi, et ka see töövaldkond oleks paremini reguleeritud, sellepärast et see on abiks mitte ainult nendele töötajatele, vaid ühiskonnale tervikuna aitab luua uusi töökohti, aitab tegeleda erinevate sotsiaalsete probleemidega ja aitab paremini ühendada eraelu ja tööelu. nagu öeldud, siis sageli teevad seda tööd naised kodus, seda absoluutselt ei tunnustata, nii et nad on justkui nähtamatud oluline on ikkagi seda tööd tunnustada, öelda, et see on tõesti ühiskonnale vajalik töö. nii et naised, kes kodutöid teevad, nende töö on väga vajalik. aga väga paljud naised, nad saavad selle eest küll tasu, aga neil ei ole mingeid õigusi, sotsiaalseid garantiisid. tänu sellistele naistele saavad paljud pered, perekonnaliikmed ise endale lubada seda, et nad saavad minna tööle, mille eest nad saavad tasu, sest samal ajal on keegi kodus, kes hoolitseb nende kodu ja pere eest, teeb kõik kodutööd ära. tänu selliste inimeste tööle, tänu sellele, et nad meil ühiskonnas olemas on ja neid tööd teevad, saab ka meie majandus kasvada. me peame loobuma eelarvamustest nende inimeste suhtes et nad ei ole kvalifitseeritud, nad ei ole väga vajalikud, nad on nähtamatud. me peame sellistest eelarvamustest lahti saama ja muutma nad uuesti nähtavaks. ja üks tehniline aspekt. minu teksti tõlkes on üks viga, ütleb kõneleja. siin on juttu tööandjatest, meesterahvastest, meie ei tahtnud siia panna just konkreetselt meestööandjaid, vaid me räägime konkreetselt äh, tööandjast üldiselt, eristamata, kas on tegemist meeste või naistega. sooviksin tänada kõiki, kes aitasid äh, koosolekut organiseerida, see oli õhtul hilja, nii et äh, Naisõiguste Komisjoniga tegime koostööd ühiselt tegelesime nende probleemidega, kuidas seda olukorda paremini reguleerida, kuidas seda parandada, kuidas nende inimeste töötingimusi parandada, suur tänu! aitäh, Tanja! ja eriti ka, et juhtisite tähelepanu homsele koosolekule, kus siis osalevad ka eh, needsamad koduabilised ja hooldajad äh, ise mehena ma saan seda ainult rõhutada, kui oluline see on, ähm, et ähm, meie ka seal osaleksime. edasi variraportöör Claude Holland, palun. Euh, mina olen küll mees, kuid olen selle küsimusega samuti tegelenud, sellepärast et koduabiliste ja hooldajate küsimus puudutab meid kõiki. ma tänan raportööri selle tähtsa küsimuse käsitlemise eest. tegemist on sektoriga, mis on kogu maailmas nii-öelda nähtamatu. seda ei panda tähele. kuid ometi on tal suur majanduslik väärtus, tal on ka suur sotsiaalne või ühiskondlik väärtus raportöör rääkis sellest ja ütles ka seda, et eraelu ja tööelu tuleb ühildada ning just nimelt selles aitabki kaasa ju koduabiliste ja hooldajate sektor. mul ei ole praegu arvandmeid Euroopa tasandi kohta, kuivõrd statistilisi andmeid on mitmeid, aga ILO andmetel on äh, isikuid, kes töötavad selles sektoris rohkem kui viiskümmend miljonit ning äh, tihti töötavad need isikud sellistel tingimustel, mis on äh, väga viletsad, isegi põlastusväärsed. raportöör rääkis erinevatest probleemidest, minu meelest kõige suurem probleem on see, et see sektor on väga mitmekesine. tööandjad on väga erinevad ka töötajad ise on väga erinevad ja töökohad on erinevad. ning lisaks sellele on suured erinevused liikmesriikide vahel. kui võrrelda ühte Euroopa riiki mõne teise Euroopa riigiga, tuleb kohe välja, et tingimused on väga erinevad ja see teeb ka meie töö raskemaks. kuid loomulikult on meie eesmärk ikkagi üks, tunnustada seda sektorit, selle olemasolu ja parandada selles sektoris töötavate isikute tingimusi meie jaoks on kõige olulisem aru saada, et koduabilised ja hooldajad äh, puudutavad eraelu. kuid siin on tegemist äh, selliste terminitega, mida on raske defineerida ja mida ei saa samas ka kõrvale heita. me ei saa öelda, et me lihtsalt kohaldame Euroopa palgastatuuti, äh, mida ei ole nagunii olemas me ei saa ka öelda, et me lihtsalt kopeerime neid tingimusi, mis on ette nähtud Äh, töötajatele erinevate konventsioonidega ja tõstame need tingimused lihtsalt äh, üle sellesse sektorisse. ei, me peame kõigepealt äh, mõtlema, analüüsima, milline see sektor on, mida see sektor vajab, millised on seal töötavad isikud. see on väga oluline osa meie tööst, mida ei saa tegemata jätta. ja siin tuleb kindlasti rääkida ka mustalt töötamisest, aga see ei puuduta mitte ainult liikmesriike, vaid ka sotsiaalpartnereid ja sotsiaalset äh, dialoogi. peale selle tahaksin rääkida veel ühest asjast, mis on kindlasti osa lahendusest. ja see ongi just nimelt ILO konventsiooni number sada kaheksakümmend üheksa rakendamine kui äh, see äh, konventsioon ratifitseeritakse, seda rakendatakse, siis jõuame me edasi ehk siis liikmesriigid, kes selle ratifitseerivad, kindlasti aitavad parandada koduabiliste ja hooldajate sektoris töötavate isikute olukorda. tänan. suur tänu kolleegile. kui lubate, siis ka minu poolt üks märkus, tõepoolest on raske võrrelda ähm, mõne ähm, tööstusettevõttes äh, töötava inimese töökohta koduabilise töökohaga, sellepärast tuleks koduabilise äh, õigusi, kuna nad on palju nõrgemal positsioonil tugevdama. sest et tavaliselt ettevõttes töötavatel inimestel on võimalik oma huvisid paremini kaitsta ametiühingutes, neil on esindajad koduabilistel, aga äh, seda enamasti ei ole. tahtsin lihtsalt omalt poolt seda öelda. nüüd, nüüd on sõna Vilja Blinkvitš-Jutel Na, aš dėkuoju ir pranešėjai už nuomonę parengtą ir. suur tänu, esimees. suur tänu armsa koostajale, et äh, tutvustasite oma armsa projekti. olen ka kolleegidega sellest rääkinud, et eelkõige tuleb silmas pidada seda, et naiskodu abiliste töötingimusi tuleb parandada. kõige olulisemad tööõiguse aspektid, mis neil on, vajavad kaitset. oluline on, et liikmesriigid looks sobilikud ja õiglased töötingimused selles valdkonnas ja oluline on ka tõkestada ebaseaduslikku tööd selles sektoris, sest tihtipeale neid naisi ekspluateeritakse, kasutatakse koguni lapstööjõudu. väga oluline on mõelda ka hüvitistele näiteks eh, emaduse eh, rasedus-emaduspuhkuse eh, ajaks, tööõnnetuste puhul. see kõik on samuti oluline, peab olema tagatud, et ei toimuks diskrimineerimist. lisaks naised, kes tegutsevad selles sektoris, vajavad ka juurdepääsu olulisele infole. paljud neist on sisse rännanud teistest riikidest. väga võimalik, et selliste isikute osakaal veelgi suureneb, võttes arvesse praegust olukorda ja seetõttu on oluline, et neil oleks juurdepääs kogu infole, et nad, et neil oleks õige ettekujutus sellest tööst, millised on töötingimused, millised, milline sotsiaalne kaitse neil on. lisaks peab olema võimalik ka lihtsamini kaebusi esitada, kaebuste esitamise menetlus äh,, õiguste rikkumise puhul peab olema juurdepääsetavam ja lihtsam. liikmesriike tuleb ka kutsuda üles sellele, et ILO konventsioon ratifitseeritaks ning et seda tõesti ka ellu rakendataks ja nagu juba mainisin, toimub ka palju ebaseaduslikku tööd ilma töölepinguteta fiktiivsed töösuhted. sellepärast on oluline tagada, et et mitteametliku töö vastases platvormil ka ähm, pööratakse piisavalt tähelepanu naissoost koduabilistele hooldajatele samuti on oluline tööohutus ja töötervishoid, ka seda tuleb rõhutada. kui mõelda näiteks sellele, et ähm, koristajad kasutavad äh, tihtipeale keemilisi aineid, mis võivad tervist kahjustada. praeguses direktiivis on küll ette nähtud ähm, sätted, mis peavad äh, kaitsma isikuid, keda vahendavad puhastusfirmad, kuid äh, otsese töösuhte puhul selliseid sätteid ei ole. nii et on oluline, et need kehtiksid nii vahendusfirma kaudu töötavatele töötajatele kui ka neile, kellega, kellel on otsene töösuhe. lisaks ei hinnata tööd selles valdkonnas piisavalt. palk on tihtipeale väga madal, kaheksakümmend protsenti töötajatest on naissoost ja nad tõesti teenivad väga vähe oma töö eest. Need töötajad tunnevad, et nad ei ole piisavalt kaitstud ja sellepärast on väga oluline ka sotsiaalne dialoog. dialoog ametiühingutega, nende töötajate huve tuleb piisavalt kaitsta. ja peale selle arvan, et oleks vaja ette valmistada raamotsus, mis puudutab naissoost koduabilisi ja hooldajaid Euroopa Liidus. kui me seda ei tee, siis ka tulevikus me ainult räägime ja räägime, aga midagi konkreetset ei juhtu. suur tänu, Anne Kerge, palun! aitäh, esimees, jah, tõepoolest, meil on vaja, et selles valdkonnas toimuks professionaliseerumine koduabiliste ja hooldatavate, mina olen seda juba ammu nõudnud Perekonnapartei liikmena, me peame aitama perekondi Euroopa Liidus. mina pooldan niinimetatud majapidamistšeki sisseviimist. Need inimesed kes töötavad selles valdkonnas, neil on vaja äh, sotsiaalkindlustust ja niinimetatud majapidamistšekiga saaks äh, siin bürokraatiat vähendada. Äh, Prantsusmaal ja Belgias kasutatakse seda süsteemi juba aastakümneid. anname impulsi, et kõik liikmesriigid võtaksid selle süsteemi kasutusele see on abiks eelkõige ebaseadusliku ja deklareerimata töö vastase, vastases võitluses ja see aitab ka perekondi, aitab emadel ja isadel äh, leida rohkem aega oma laste kasvatamiseks. nii palun te toetaksite seda perekonnatšekki. miljonid perekonnad üle kogu Euroopa äh, oleksid meile tänulikud. suur tänu! aitäh, järgmiseks annan sõna Mariann Haakinile ALDE fraktsiooni nimel, teda aga kohal ei ole. kas ALDE fraktsioonist keegi asendab teda. härra Kalatšamba, palun. Gracias, señor presidente. General. Eh. Suur tänu, härra esimees. üldiselt eh, me jagame neid muresid, mida teised on juba väljendanud ma räägin ALDE fraktsiooni nimel. meile täna esitatud tekst on ALDE fraktsioonile vastuvõetav, kuid sellest hoolimata tahaksin lisada ka mõned mõtted, mis minu meelest on täiesti asjakohased. esiteks on vaja rõhutada vahet on vaja rõhutada seda, et erinevatel, erinevates riikides on erinevusi. see puudutab meie kultuuri, võib-olla ka sotsiaalmeetmeid ja paljusid teisi asju. kui me räägime Euroopa raamistikust, siis seda meie fraktsioon kindlasti toetab. kuid on vaja mõelda ka sellele, mismoodi toimub äh, nende meetmete rakendamine konkreet-, konkreetses äh, olukorras, konkreetses ühiskonnas, konkreetses liikmesriigis tegemist on inimestega, kes on kindlate elukutsete esindajad ja kes toetavad naiste emantsipatsiooni, sest just nemad on vabastanud naised, just see elukutse vabastas naised ja tegi võimalikuks selle, et naine saab töötada makstaval või tasulisel töökohal ka väljaspool kodu seetõttu on äh, kodutöötajate hooldetesektor väga oluline kettlülis, kui nii võib öelda. peale selle tahaksin rääkida punktist neli. siin räägitakse sellest, et tuleb edendada äh, naistöötajate organisatsioone, kodutöötajate organisatsioone, nii et need äh, naised tunneksid ära oma tööalased õigused ja neid õigusi ka kaitsta suudaksid tõepoolest, mõnes sektoris on asjad keerulisemad kui teises, aga teisest küljest tuleb ju meeles pidada, et naistöötajate organisatsioonid on juba ammu olemas ja nendes on ka mõnikord ametiühingud. seetõttu võib-olla oleks mõistlikum öelda hoopis, et ametiühingud peaksid omalt poolt tagama nende õiguste kaitse. tuleb tagada ka see, et olemasolevad organisatsioonid, mis praegu kaitsevad töötajate õigusi, kaitseks ka naistöötajate äh, õigusi. muidu tekib olukord, kus teatud töötajaid diskrimineeritakse ja öeldakse, et nende töö justkui polegi töö, seda me ei saa lubada, aitäh. nüüd on sõna Jean Lambertil roheliste poolt. ma ei näe teda, ta vist ei ole kohal rohelised ei ütlegi midagi omalt poolt. sellisel juhul Laura Gea, ka teda ma ei näe saalis, ka tema poolt siis ei ole sõnavõttu, kas keegi teda asendab, ei. siis rohkem variraportööre ei olegi ja Elizabeth Marchandier, palun. Merci beaucoup. suur tänu, härra esimees, mulle sõna andmast ma saan rääkida lühidalt, sest äh, suur osa seda, mida ma öelda tahtsin, on juba öeldud. ometi on kaks punkti, mis on minu jaoks väga olulised ja neid ma ka käsitlen. kõigepealt tuleb mõelda äh, vähemusele, milleks on eakamad naistöötajad. tegemist on väga olulise küsimusega, sest äh, kodutöötajate hulgas on väga palju alaealisi naistöötajaid ja Euroopa peab tagama selle, et ähm, neid alaealisi, mitte siis vähemust, vaid alaealisi naistöötajaid kaitstaks, see on esimene küsimus ja teine küsimus on Euroopa õiguslik raamistik, mida tuleb ka rakendada, siin pean silmas ILO konventsiooni. mulle tundub ka et see ettepanek põhineb peamiselt kahel tähtsamal kahel tähtsal punktil, millest ma siis rääkisin ja ma õnnitlen raportööri nende punktide sissevõtmise eest. artiklis või punktis kolm öeldakse, et soovitab luua büroo telefoninumbri ja veebilehe, mille kaudu antakse abi ja teavet töötajate õiguste kohta igas liikmesriigis. härra esimees, te kuulsite äh, meie sõpra Claude Rolanist samuti seda küsimust kommenteerimas tegemist ei ole millegi erilisega. see telefoninumber ei peaks olema suunatud ainult naistele, sest tegelikult on ähm, meestel samasugused probleemid. kui meil oleks telefoninumber ja veebileht, siis peaks see olema mõeldud nii naistele kui meestele. ei peaks olema nii, et me pakume küll abi naistele kuid jätame tähelepanuta mehed. ma leian, et see ei ole euroopalik teha sellist vahet. ja seetõttu soovin ma punkti kolm sõnastust muuta, sest väga raske on ette kujutada telefoninumbrit, mis oleks mõeldud ainult naistele. peale selle oleks meil vaja eh, aru saada, et muidu tekib eh, ka eh, võrdsusprobleem naistöötajate, meestöötajate võrdsusprobleem ja seetõttu tahaksin raportööri tähelepanu sellele küsimusele juhtida, muidu me töötame enda eesmärkidele vastu. ja siis äh, punkt viis rõhutab, et sektori professionaalsemaks muutmine on oluline kvaliteetsete töökohtade loomiseks, paremate töötingimuste ja koolituse kättesaadavuse soodustamiseks. ka siin tahaksin ma rohkem rääkida pädevuse küsimusest. me tahame ju, et kodune töö ei oleks või kodus töötamine ei oleks lihtsalt mingisugune lisakohustus, vaid et see oleks äh, amet, äh, töö iseenesest, et see oleks midagi sellist, mida peetakse professionaalseks töötamiseks. ja seetõttu peaks see telefoninumber, millest me rääkisime, olema mõeldud mitte ainult töötajate, vaid ka tööandjate jaoks. kuidas muidu me tagame selle, et see sektor on professionaalne ja seda sellisena ka hinnatakse ja et neid pädevusi hinnatakse? meil on vaja, et ka tööandjad saaksid aru, mida need pädevused ja kvalifikatsioonid tähendavad, mida kodus töötamine siis õieti tähendab seega, proua raportöör, ma soovin, et te minu välja toodud punktidega edasi töötaksite, sest see on kooskõlas äh, meie üldise eesmärgiga, aitäh! Dankeschön! aitäh! Danuta Jasovetska, palun! suur tänu, esimees! sooviksin tänada omalt poolt raportööri väga hea ja selge ettekande eest koduabiliste ja hooldajate teemal. olen täiesti nõus proua Ranchartier'ga, et jah, tõepoolest me ei saa piirduda ainult naiste olukorraga, järjest rohkem mehi töötavad ka selles valdkonnas, majapidamises, aednikena, ehitajatena, remonttöölistena, nii et väga oluline on kaasata siia ka mehed sellesse diskussiooni, kui me seda sektorit äh, või valdkonda käsitleme. mul on väga hea meel, et äh, lõige kolm soovitab äh, abitelefon, veebilehekülg, büroo liikmesriikides, kuhu pöörduda abi saamiseks äärmiselt oluline on, et inimesed saaksid teada, mis on nende õigused, siis tunnevad nad ennast turvalisemana. aga mitte ainult sellest ei piisa, et me teame oma õigusi, me peame teadma ka, millised on meie kohustused selleks, et end turvaliselt tunda. kõik peavad teadma, mis kuulub ja mis ei kuulu nende tööülesannete hulka. väga paljud peavad terve elu jooksul otsustama läbi elu mida teha, kas muuta ametit, isegi siin parlamendis peame nende otsustega tegelema. ja selleks, et neid otsuseid langetada, me peame teadma, mis kuulub meie tööülesannete hulka, mis on meie õigused, aga mis on ka meie kohustused. seetõttu julgustan raportööri ka need mõtted võib-olla siia dokumenti lisama. sooviksin juhtida tähelepanu ka sellele, et kui me seda tööturu valdkonda käsitleme, siis peaksime rõhutama, kui oluline on keeleoskus. raportöör mainis et see on äh, väga viljakas sektor, väga paljud inimesed äh, erinevatest riikidest äh, töötavad, nii et äh, keeleoskus on äärmiselt oluline. aitäh, Tõnuta, mul on veel neli nime kõnelejate nimekirjas. Komi-, ja siis ka veel komisjon ja võimalusel ka raportöörid, nii et äh, ma palun teie mõistvat suhtumist, kui ma rohkem siia nimest ei lisa peale nende inimeste üle just nimetasin ja siis veel kaks inimest komisjoni, komisjoni poolt. Sean Simon, palun. Thank you, chair. I. suur tänu, esimees. kasutaksin võimalust, et meil on selline suurepärane arutelu, et anda teada ka Ühendkuningriigi vasakpoolsetele ja ametiühingutele, kes mõtlevad äh, ja järjest rohkem küsivad, mida võidab Ühendkuningriik sellest, et me Euroopa Liitu kuulame. mina ütleksin neile, et kuulake internetis seda arutelu algusest peale, kuulake raportööri märkusi, kes rääkis kümme minutit sellest, äh, milline on koduabiliste ja hooldajate olukord äh, Euroopa Liidus kuulake paremtsentristliku äh, proua Chantier sõnavõttu, nii et äh, see ei ole selline arutelu, mis toimub äh, reede õhtupoolikul ja keegi ei kuula, see on väga oluline. siia on kaasatud Euroopa Liidu ja Europarlamendi kõige olulisemad institutsioonid ja üksused, progressiivsed institutsioonid, kes on esirinnas. nii et Ühendkuningriigi vasakpoolsed palun kuulake, pange tähele, vaadake, mida me siin tegelikult teeme, aitäh. aitäh, kolleeg Säämann. Anne Sander, palun. jah. Merci, monsieur le president. suur tänu, härra esimees ma tahaksin tagasi tulla teatud asjade juurde, mida on küll juba öeldud ja neid omalt poolt kommenteerida ma rõhutan seda, kui oluline on tunnustada nende isikute äh, pädevust ja kvalifikatsiooni, kes äh, kodusektoris, nii-öelda kodusektoris töötavad. väga tihti on ju nii, et koduhooldajaks äh, või kodutöötajaks on inimene, kellel ei ole mingisugust diplomit ja seetõttu tal ei olegi justkui ametlikku tunnustust sellele ametile, mida ta peab, sellele tööle, mida ta teeb. ma leian, et selliste isikute pädevust tuleks tunnustada Neile isikutele võiks anda sellise diplomi, mis hiljem neil lubaks äh, ametit ja tegevusala või töökohta vahetada. peale selle tahaksin rõhutada ka seda, et koduhooldajate ja kodutöötajate töö peaks ähm, olema ametlik, me peaksime võitlema mitteametliku või mustalt töötamise vastu ja tegema seda koostöös liikmesriikidega. peale selle rõhutan ka seda, et ei äh, maksa asju ajada liiga keeruliseks või veelgi raskemaks. loomulikult on vaja turvata isikute tööelu. aga seda tuleks teha võimalikult lihtsal moel näiteks meie kolleeg äh, rääkis nõndanimetatud töötšekkidest, äh, mis on, mis on äh, sisse seatud Prantsusmaal, selline süsteem muudab kõik lihtsamaks, nii on isikule tagatud teatud töötasu ja sotsiaalkindlustus ning see ongi kõige olulisem. Need olid siis kolm asja, mida mina tahtsin rõhutada, aitäh. aitäh, Georgi Pirinski, palun. Uh, suur tänu, esimees ja kõigepealt äh, ühineksin eelkõnelejatega ja sooviksin tänada raportööri tehtud töö eest ja ka sõnavõtu eest. aga juhiksin tähelepanu paarile olulisele asjale, mis puudutab äh, tulevikus sellega deklareerimata töö vastu võitlemise platvormi väljatöötamisse. sellepärast, et välja arvatud sellistel juhtudel, kui on tegemist nii-öelda töötšekkidega, on väga sageli tegemist deklareerimata tööga. ehk siis see platvormi eesmärk on ennetada ja takistada deklareerimata tööd. kas me tahame ka kodutööd ennetada ja tõkestada? ilmselt mitte. ehk siis me peaksime tegema ühiseid jõupinguti pingutusi, nagu Tanja raportöör ütles, selle nimel, et seda tööd, seda valdkonda reguleerida. seda võib äh, mitmeti mõista, nagu me tahaksime legaliseerida sellist varimajandust, seda mitte. me tahaksime jagada neid kogemusi, praktikaid, mis siin välja toodi infojagatus, info jagamine, selliste portaalide, infoliinide loomine, büroode loomine, siis kvalifikatsioonide tõendamine, sertifikaatide väljastamine ja nii edasi. ja kutsuksin kolleege üles, kes selles arutelus ja platvormi loomises on osalenud, kes on olnud kõhkleval seisukohal, et kas see platvorm peaks olema ennetamiseks ja tõkestamiseks, vaid ka pigem julgustamiseks ja taganttõukamiseks, et äh, deklareerimata tööd deklareeritakse, et see oleks seaduslik. ja kutsuksin kõiki üles seda toetama, sellepärast et äh, mu kolleeg Sean ütles, et äh, et see on tõesti olnud väga progressiivne arutelu, proaktiivne ja me kõik oleme selles ühel nõul, et meil on vaja kavandada terve rida tegevusi selleks, et seda olulist tööd tunnustataks, austataks ja et see oleks ka kaitstud. ja kokkuvõttes tuleksin selle küsimuse juurde, mida siin tõstatati, et mis puudutab statistikat, kui palju selliseid koduabilisi ja hooldajaid Euroopa Liidus üldse on jah, sellist infot oleks hädasti vaja. selline andmepank või andmebaas võiks olla interaktiivne ja mina toetaksin seda samuti omalt poolt, aitäh. Fontulis. kolleeg Fontulis. aitäh, ma arvan, et ei ole kahtlust selles, et need teenused, mida pakuvad nii naissoost kui meessoost koduabilised on väga olulised, nad aitavad puuetega inimesi, vanemaid inimesi, ähm, tegelevad koristamisega ja nii edasi, see on väga oluline. Neil inimestel oleks aga vaja tööluba, nad äh, peavad olema kutsetunnistus, nad peaksid olema registreeritud, sest et äh, nad äh, tegutsevad väga konkreetses sektoris paraku on paljud neist töötajatest majanduspõgenikud ja mitmeid neist ka ekspluateeritakse. kuid tööandjad, kuna nad ei soovi makse maksta, nad ei soovi maksta ka sotsiaalkindlustuse eest, maksavad tasu mustalt. probleem on tihtipeale aga selles, et töötajad ei saagi töötasu kätte ja sellepärast on meil vaja kõike hõlmavat raamistikku, Eh, mis siis kaitseks nii töötajate eh, huvisid kui ka jälgiks seda, et tööandjad oma kohustusi täidaks. veel üks oluline teema on maksustamine. kui vaadata olukorda Kreekas, siis näiteks sotsiaalkindlustuse puhul on siis ühelt poolt tööandja osa ja tihtipeale võib juhtuda ka seda, et inimesed saavad oma tasu hiljem kätte. maksudest kõrvalehoidmise puhul võib asja korraldada nii, et töötasu tuleb maksta panga ülekandega, siis on selge ülevaade, millised rahavood on ja nad saavad oma töötasu kätte legaalselt, nii nagu see tegelikult olema peaks. aitäh! nii, tervitan proua Patricia Delabatti ja proua Sofi Kammerari komisjoni poolt. kes sooviks neist esimesena sõna? informiert mich mein Zettel falsch oder? kas mul on siin valesti kirjas või? no no tout, tout à fait bonjour Patricia Pedela. suur tänu, ähm, tõepoolest me oleme siin, äh, mina töötan tööhõive peadirektoraadis ja vastu vastutan, ähm, vastutan meie töödokumentide eest, nii et olen siin täna selleks, et seda küsimust käsitleda. tänan teid kõigepealt selle ettepaneku esitamise eest, mille tutvustust me kuulsime. mul ei ole väga palju lisada sellele pikale diskussioonile ja debatile, mis siin toimus. ma olen ka enne suhelnud raportööriga ja oleme koos läbi arutanud kõik need punktid, mille raportöör täna tõstatas, aitäh! nii, siis on meie arutelu lõpule jõudnud, ma eeldan, et raportöör võtab kõiki neid kommentaare arvesse ja minu poolt ka veel paar-kolm märkust. kõigepealt Gergi Pirinski küsimusele hästi õigustatud, et meil oleks vaja statistikat selle kohta, kui suur on koduabiliste tööhõive Euroopas. sest et tõepoolest mulle meenub, et Ehm, mõni aasta tagasi olin mina raportöör sarnase raporti puhul ja ILO andmete järgi eh, on Euroopas siis umbes kolmkümmend miljonit koduabilist. seda tuleks muidugi üle kontrollida, aga ma arvan, et see näitab selgelt, et me ei räägi siin ainult ühest ehm, majandusharust, vaid see mõõde on palju laiem. teine märkus oleneda kõikidest neist kultuurilistest erinevustest, mida siin ka mainiti, jah, nad võivad ju olla, aga ähm, ühesugused töö- ja sotsiaalõigused üle kogu Euroopa on siiski olulised ja need on hädavajalikud nendele töötajatele, kes on raskemas olukorras. mul on hea meel eelkõige kolleeg Šambuni sõnavõtu üle et kui kõik need töötajad saaksid esindatud ka ametiühingutes, siis mina kirjutaksin esimesena sellele alla. nii, aga nüüd järgmine päevakorrapunkt, töötervishoiu ja tööohutuse strateegiline raamistik kuuendal juunil. koostöös või see esitas Euroopa Komisjon eh, siis jätkustrateegia jätkuraporti äh, strateegilise raamistikule ja raportöör on Ulrik Kristjanson. annangi kohe talle sõna. Tack för det, eh, formand. Först och främst vill jag gärna... Suur tänu, härra esimees. ma tänan ka variraportööre ja selle komisjoni teisi liikmeid kes on esitanud mitmeid väga konstruktiivseid muudatusettepanekuid minu raportile. minu eesmärk on saavutada laiapõhine enamus, sest nii on meil võimalik komisjonile, komisjonile avaldada rohkem survet ja tugevdada oma ettepanekut. me oleme pidanud esimese variraportööride koosoleku, toimus meeldiv dialoog, kõik olid nõus sellega, et on vaja saavutada konsensus viimasel koosolekul ei olnud kahjuks piisavat aega debatiks ja seetõttu ootan ma erilise huviga tänast debatti siin. Euroopa Liidu regulatsioonil, mis puudutab töötervishoidu ja tööohutust, on väga suur tähendus. igal aastal sureb kutseõnnetustes või tööõnnetustes umbes neli tuhat inimest ja umbes kuuskümmend tuhat sureb tööhaiguste tõttu, kutsehaiguste tõttu Nende probleemidega on vaja tegeleda. kui töökeskkond on parem, siis tõstab see ka ettevõtete konkurentsivõimet, vähendab avaliku sektori kulutusi ja kõige tähtsam on see, et see on kasulik inimestele, kes muidu võivad invaliidist, invaliidistuda või isegi surra ja seda seetõttu, et nad käivad tööl meil on vaja kaitsta tavalist Euroopa kodanikku ning sellele kodanikule selgitada, et Euroopa Liit soovib tema igapäevaelu parandada. me teame, et tegemist on raportiga, mis käsitleb ka Euroopa Liidu strateegiat aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, mis siis puudutab töötervishoidu ja tööohutust ja nüüd tahaksime rääkida ka sellest, et meil on väga konkreetsed probleemid, mida on vaja lahendada. kui me neile probleemidele lahendust otsime, siis komisjoni senised ettepanekud ei ole kahjuks meile väga suurt muljet avaldanud. meie raporti peamised eesmärgid on esitada väga konkreetsed ettepanekud konkreetseteks lahendusteks ja see annab meile võimaluse ka selgitada, mismoodi meie tulevikku näeme. me tahame survestada komisjoni välja töötama ambitsioonikamat lahendust, meie tahaksime ennekõike siis rääkida psühhosotsiaalsetest riskidest, näiteks depressioonist ja läbipõlemisest. sest tegelikult ei ole nende probleemide kohta piisavalt statistikat. mis puudutab väikeettevõtteid, siis tuleb samuti kinni pidada reeglitest ja väikeettevõtteid aidata. nii et väikeettevõtted oleksid suutelised üle võtma uue õigusloome kindlasti tekib äh, uue õigusloome tõttu lisahalduskoormust, kuid see halduskoormus on riigiti erinev ja sõltub mitte ainult riikide suurusest, vaid ka sellest, äh, kuidas riik õigusloome üle võtab. ennekõike on probleemiks äh, rakendamine. meil tuleb rohkem tähelepanu pöörata ka kartsinogeenidele ja mutageenidele ning ühistele väärtustele Euroopas. meil on vaja defineerida see, mismoodi me saame mõõta kutsehaiguste vähenemist, kui neid mõõdikuid ei ole, siis ei saa ka teada, kas meie töö on piisav. lihashaigused ja skeletihaigused on samuti suureks väljakutseks ja ka siin tuleb pingutada. ning lisaks on asbesti oht, minimaalne meede oleks skriinimine ja siseriiklikud tegevuskavad lisaks sellele tuleb tugevdada tööinspektsioonide rolli ja anda sotsiaalpartneritele suurem osakaal. meil on vaja hõlmata või kaasata tööturu erinevad osalised ja ennetada erinevaid äh, kutsealaseid riske. peale selle peame mõtlema ka tehnoloogia arengule ja sellega kaasnevatele riskidele ning suurendama oma võimekust parimate tavade jagamiseks see on selles valdkonnas kahtlemata väga oluline. jään ootama kolleegide seisukohti. Ole, dann starten wir jetzt. suur tänu, Ole. ja nüüd edasi siis variraportööri Žorba, Žožba Rahvapartei nimel. suur tänu, esimees alustuseks tahaksin öelda, et meil oli suurepärane koostöö raportöör Loore Kristjanseniga ja ka kõigi teiste variraportööridega. ma arvan, et sellest tuleb väga hea raport, sellepärast et me ütleme väga selgelt välja, mis on need peamised probleemid ja Olle tõi need ka väga kenasti oma sõnavõtus välja. praegune olukord, kui palju on tööõnnetusi, kutsehaigusi ja nii edasi see sai kenasti välja toodud ja ma arvan, et prioriteet peaks olema kõikidele töötajatele võrdne kaitse, olenemata sellest, mis valdkonnas nad töötavad või kus riigis nad pärit on või kui suures ettevõttes nad töötavad. see on kõige olulisem, mis me oma ettepanekus välja toome. ja üks olulisi teemasid on see, kas meil on uut seadusandlust vaja tööohutuse, töötervishoiu vallas või mitte. minu arvamus on see, et me peaksime seda põhjalikumalt arutama? näiteks, mis puudutab neid riske, siin on ju äh, direktiiv selle kohta, kuidas äh, kaitsta tööandjaid äh, ohtudest, me kujutame endast kantserogeenid ja mutageenid, lisaks veel ka näiteks bio- ja nanotehnoloogia valdkond on üks valdkond, mis on äh, siinkohal oluline, nii et äh, siin tuleks veel edasi arendada uuringuid ja sellega tulen selle juurde, äh, ma käisin Luksemburgis eelmisel nädalal konverentsil, mis siis äh, toimus pärast meie plenaar täiskogu istungit Strasbourgis ja seal toodi välja äh, et on liiga vähe statistikat, liiga vähe andmeid ja kuidas saaks neid äh, andmeid veel koguda ja äh, neid äh, ka tõlgendada, kuidas nendega ümber käia. ja seda eelkõige siis psühhosotsiaalsete riskide puhul. minu meelest ja ka komisjon viitab ju sellele, et tegemist on väga suure probleemiga. veel üks probleem on lihas, lihaste skeleti äh, haigused see on äh, seotud ka sellega, et elanikkond vananeb, inimesed peavad üha vanemana töötama ja ka siin äh, ootame ühe pilootprojekti tulemust, mille Euroopa Parlament viis läbi koos äh, OSHA agentuuriga, tööohutuse, töötervishoiu agentuuriga, nii et ma usun, et ka sealt saab huvitavaid andmeid. ennetus on väga oluline, meil on vaja arendada äh, tõeline ennetuskultuur, äh, siis äh, üks huvitav äh, võimalus on veel ka robotite kasutamine kodutöödes. Nendest võib olla suur kasu näiteks haiglates, vanade kodudes on tegemist suurte väljakutsetega, mis puudutab selliseid töid ja robotid võivad siin suuresti aidata ja juhin tähelepanu sellele, et kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal meie kolleeg Steven Hughes äh, koostas raporti, kus ta viitas sellele, et et mis puudutab asbesti, siis on veel palju tööd ära teha, äh, mis puudutab andmete kogumist ja seiret nendes liikmesriikides ma arvan, et me peame, peaksime taas kord komisjoni üles kutsuma selle teemaga tegelema. nii palju siis minu poolt ja ootan rõõmuga meie edasist koostööd, aitäh! aitäh, Žož ja Oleg Makintaja, palun! Uh, thank you, Mr Chairman um.... suur tänu, esimees! alustuseks sooviksin ka mina omalt poolt raportööri tänada selle raporti eest, ja selle eest, kuidas ta korraldab variraportööride koosoleku, kuidas ta neid juhib. ma arvan, et meil on siin väga palju ühiseid teemasid ja me näeme väga palju vaeva, et need muudatusettepanekud väga põhjalikult ja detailselt esitada, aga me leiame, me saavutame head kompromissid, nii et tulemuseks on kindlasti väga hea raport. Neid muudatusettepanekuid on väga palju nii et äh, kompromissi saavutamine nõuab raportöörilt ka suurt jõupingutust ja me hindame tema pingutusi väga. ma arvan, et äh, VKE-d ja mikroettevõtted, neid tuleb toetada just tööohutuse, töötervishoiu määruse seisukohast. ma arvan, et äh, siin tuleks väga palju lihtsustada loomulikult ma ei taha kuidagi tööohutust ja töötervishoidu äh, siin latti allapoole lasta, aga VKE-de ja mikroettevõtete puhul tuleb see väga selgelt äh, välja öelda, mis on nende kohustused, mida nendelt nõutakse. et nad saaksid äh, seda kõike rakendada ilma suurema halduskuluta ja lisabürokraatiata nüüd riski haldamine ja riski juhtimine. me räägime sellest, me oleme sellest oma komisjonis väga palju rääkinud, me ei taha seda riski päriselt äh, välja jätta. ja kui me räägime sellest, et äh, riske tuleb iga hinna eest vältida, me ei saa ju ainult väikeseid hütikesi ehitama jääda, sest kui me, niipea kui me ehitame kahekorruselist elamut, on risk alati suurem. nii et me ei saa riski päriselt kõrvaldada aga riski juhtimine, riski haldamine on see, mille poole peaks püüdlema, mitte riskide täielik kõrvaldamine, seda me ei suuda loomulikult saavutada. ma usun, et teised variraportöörid on minuga nõus. nii et riski juhtimine, riski haldamine, sellega toimetulek, sellele tuleb kõige suurem fookus asetada, mitte niivõrd sellele paberitööle, mis sellega kaasneb. nii et tuleb näidata, et see kõik on tõhus, kooskõlas poliitikatega et kõik, äh, sest sageli, kui äh, kõik on kooskõlas, paberid on korras, siis tingimata sellest ei parane töötajate tööohutus ja töötervishoid, nii et kõige tähtsam on ikkagi, et need asjad oleksid paigas. ja nüüd liikmesriigid, ma arvan, et me peame siin äh, aru saama sellest, et töö, tervishoiu ja tööohutuse alane seadusandlus erineb liikmesriigiti vägagi ja seda tuleb arvestada, tuleb toetada liikmesriike nende seaduste järgimisel ja rakendamisel, aga me ei saa nende eest seda tööd ära teha. me ei saa siin ühtset Euroopa lahendust välja pakkuda, mis toimiks ühtemoodi hästi kõigis liikmesriikides, nii et neid riiklikke strateegiaid tuleb minu meelest toetada. selle teema kohta mul praegu rohkem midagi lisada ei ole mulle väga meeldis koostöö erinevate fraktsioonide vahel variraportööride koosolekutel ja ootan ka tulevikus toredaid koosolekuid, aitäh! aitäh, Tea! nüüd Renate Veber, Valde nimel. Thank you, chair. First of all I'd aitäh, härra esimees! kõigepealt tahaksin ma ühineda nende kolleegidega, kes tänasid raportööri suure töö eest, mis on ära tehtud tegemist on mitmete väljakutsetega Euroopa töötervishoiu ja tööohutuse strateegia, strateegias. näiteks meil on olemasolevad ja uued riskid, on olemas VKE-de probleem, see, kuidas nad suudavad uue õigusloome üle võtta, regulatiivse raamistiku lihtsustamine, usaldusväärsete ja võrdlust võimaldavate andmete saamine selleks, et võrrelda parimaid tavasid. ma tahaksin väljendada ka oma rõõmu sest äh, koostöö on seni olnud väga konstruktiivne. pean silmas koostööd äh, raportööri ja variraportööridega teistest fraktsioonidest. siiamaani on meil õnnestunud äh, jõuda konsensusele teatud olulistes küsimustes, näiteks pikaajalised sotsiaalmajanduslikud tagatised töötajatele, tööandjatele ja ühiskonnale ning tõhus ja hästi koordineeritud strateegia, mis annaks need tagatised me oleme rääkinud äh, ka sellest, et õigusloomet tuleb ka rakendada, sellisel juhul on kulud äh, väiksemad, meil on vaja tehnilisi juhiseid äh, selleks, et VKE-d suudaksid nende, neid poliitikaid täita, mis puudutavad töötervishoidu ja tööohutust läbirääkimised ja arutelud alles toimuvad, meil on koosolek näiteks ka täna õhtupoolikul ning on mitmeid küsimusi, mis on läbi arutamata. mõned sellised küsimused on minu fraktsiooni, ALDE fraktsiooni jaoks ka väga olulised. kõigepealt on meil väga palju bürokraatiat. seetõttu on regulatiivset raamistikku vaja kiiresti lihtsustada praegu on kakskümmend neli direktiivi, mis tähendab seda, et regulatsiooni on liiga palju ja nende direktiivide ülevõtmine ja rakendamine on liiga keeruline, eriti keeruline on see VKE-dele ja mikroettevõtetele, kuigi sellised ettevõtted annavad kaheksakümmend viis protsenti Euroopa töökohtadest. teisest küljest eh, on väga oluline koguda kvantitatiivseid usaldusväärseid ja võrreldavaid andmeid selleks, et me saaksime hinnata uute strateegiate äh, adekvaatsust uute riskide ja olemasolevate riskide valguses. töötervishoiu ja tööohutuse standardid on olulised ka seoses demograafiliste muutustega, soolise süvalaiendamise ja üldise rahvastiku vananemisega. Neid küsimusi tuleb arvestada, kui töötame välja uued töötervishoiu ja tööohutuse standardid kuid hoolimata ülalöeldust pean ma siiski väga oluliseks seda konstruktiivset koostöövaimu, millest ma rääkisin ja seetõttu ka leian, et me kindlasti saavutame mitmetes võtmeküsimustes kokkuleppe, aitäh! suur tänu! nüüd äh, kolleeg Sikiotis järgmisena, palun. kõnele puudub mikrofon. Gracias, president, en primer lugar. suur tänu, härra esimees. härra Sikiotis äh, saadab oma vabandused, tal ei olnud võimalik äh, täna siia tulla, kuid ta ütles, et variraportööride kohtumisele ta jõuab. nii et praegu võtan ma nii, sõna tema nimel ja esitan tema seisukoha ma tänan raportööri tehtud töö eest, ma tänan teda ka kompromissettepanekute eest mul on hea meel, et kompromissettepanekud muudavad äh, töötajate osaluse ja esindatuse äh, tugevamaks, mis puudutab töötervishoiu ja tööohutuse küsimuste arutamist. me märgime ära erilise huvi VKE-de ja mikroettevõtete vastu ja vajaduse neid ettevõtteid aidata me oleme tänulikud, et raportis käsitletakse ka soolise võrdõiguslikkuse teemat, seda siis vastavalt punktides kaksteist B ja kakskümmend B, need on kompromissettepanekud, ja samuti räägitakse kompromissis seitseteist B krooniliste haigustega inimestest. raporti prioriteetidest on siin juba räägitud, ma arvan, et debati alustamiseks on tegemist igati hea dokumendiga veel mõned äh, küsimused, ähm, mõned küsimused on veel lahendamata ja neid äh, küsimusi hakkamegi lahendama täna õhtupoole, poole toimuval äh, koosolekul. kompromiss üks puudutab rahvastiku vananemist ja pensioniiga. meie kavatseme esitada oma ettepanekud ja tutvustada neid täna pärastlõunal toimuval koosolekul. teiseks tahaksime rääkida paindlikkusest see puudutab kompromissi üheksateist C. me oleme nõus seda ettepanekut arutama, aga peame vajalikuks tagada, et paindlikkus ei viiks äh, selleni, et, ähm, et töökohad äh, muutuvad veelgi ebakindlamateks või töösuhted muutuvad veelgi ebakindlamateks ning äh, just selleteemalist arutelu ootame eriti suure huviga, aitäh! aitäh, nüüd on sõna Karima Teelil. Merci beaucoup, monsieur le pré- suur tänu, härra esimees. ma tänan kolleege ja ma tänan raportööri härra Kristjansoni selle töö eest, mis on seni ära tehtud. me oleme teinud, me oleme pidanud läbirääkimisi, need on siiani kulgenud väga meeldivalt ja ma saan aru, et täna toimub uus variraportööride kohtumine kuid enne seda tahaksin siiski äh, peatuda teatud küsimustel. esimesel koosolekul arutati üldisi muudatusi ja esitati ka teatud äh, kompromissid ning räägiti Euroopa poliitilisest agendast räägiti sellest, et töötervishoid ja tööohutus peavad sellel, peavad Euroopa poliitilisel agendal olema väga kõrgel kohal. me rääkisime sellest, et meil on kakskümmend neli direktiivi, mille abil püütakse ära hoida tööõnnetusi ja kutsehaigusi, püütakse kaitsta eurooplast töökohal ja töösuhetes, kuid tänase seisuga puudub tegelikult äh, adekvaatne strateegiline raamistik ning me loodame, et komisjon meile selle raamistiku annab praegu on ähm, tegemist olukorraga, kus kõik seisab paigal või liigub isegi tagasi. aastal kaks tuhat üksteist me hakkasime strateegiat välja töötama või seda hakati välja töötama, aga praegu on juba aasta kaks tuhat viisteist ja strateegiat ei ole ikka veel, me ei tohi aega kaotada. Euroopa Parlament peab võtma väga selge seisukoha, me ei saa eh, taganeda nõudest parem, eh, paremaks õigusloomeks aga mida üldse tähendab parem õigusloome? tegelikult äh, tuleb õigusloomet järjest äh, juurde, kõike reguleeritakse järjest rohkem, numbrid äh, näitavad seda ju. ja ka haigusi tuleb juurde ning õnnetusi samuti iga viie minuti tagant tuleb kuskil tööõnnetus ja ähm, igal aastal äh, sureb sadu tuhandeid inimesi kutsehaiguste kätte või kutsehaigustest põhjustatud komplikatsioonidesse. see tähendab seda, et meil tuleb tegutseda. me ei tohi jätta tähelepanuta seda, et äh, tööohutus ei ole piisaval tasemel, töötervishoid samuti mitte, et neid tingimusi tuleb äh, muuta. aga selleks, et meie võitlus oleks tulemuslik, tuleb äh, vaadata veel ühte arvu, seda, mis läheb tegevusetus ühiskonnale maksma. kui me midagi ette ei võta, kui me ei taga töötervishoidu ja tööohutust, siis äh, läheb see majandusele kalliks maksma. Ähm, kuni neli protsenti SKT-st, äh, Euroopa SKT-st on siis see kulu ehk siis Euroopa peab maksma kuni neli protsenti oma SKT-st tegevusetuse eest selleks, et me saaksime nende probleemidega tõhusalt tegeleda, on vaja meil loomulikult statistikat, millest juba ka räägiti, meil on vaja usaldusväärseid andmeid, seda ütles ka komisjon oma teatises, aga peale selle on vaja ka paremat kultuuri, ennetamise kultuuri. meil tuleb mõelda sellele, kuidas ennetada õnnetusi ja haigusi, kuidas neid ära hoida aga e, mis puudutab e, juhtimist, e, olukordade juhtimist, siis see tähendab seda, et õnnetused ja haigused on ikkagi olemas ja nendega tuleb kuidagi toime tulla, me peaksime keskenduma mitte juhtimisele, vaid ennetamisele. peale selle tahaksin rääkida riskidest, siin öeldi, et on mitmeid uusi riske, et on mitmeid uusi haigusi, uusi kantserogeene ja vähke, mis tihti tekivad ka stressi tõttu see kõik käib äh, kahekümne esimese sajandiga kaasas. kahekümne esimese sajandiga käib kaasas ka uus tehnoloogia. ja kõik need uued väljakutsed on meie ühiskonnale suureks äh, äh, probleemiks, me peame sellega tegelema. ma olen kindel, et raportöör suudab kirjutada väga hea raporti, sest ta on tõesti võtnud arvesse kõiki neid asju, mis on olulised meie tööhõivekomisjonile ning samuti Euroopa poliitilisele äh, Euroopa poliitikale üldiselt. ja ma usun, et kui see raport valmib, siis peab ta saatma väga selge poliitilise signaali Euroopa Komisjonile. me ei saa lihtsalt käed rüpes istuda. me ei saa lubada seda, et Euroopa töötajad kaotavad oma elu, kui nad püüavad elatist teenida või et nende töökohad ei ole turvalised või väärikad. suur tänu! Dankeschön. aitäh. nüüd oleks sõna Laura Keal EFTD poolt. aga kuna teda ei ole kohal, siis kas keegi asendab teda? paistab, et mitte. siis on sõna Joel Melanil. teda asendab siis kolleeg Nata. Merci, president. suur tänu, härra esimees Prantsusmaa seisukoht on selline, et me oleme loomulikult kõige poolt, mis võib ja peakski kaitsma inimeste tervist, elu ja ohutust töökohal. aga sellest hoolimata tuleb tähelepanu pöörata teatud tõsiasjadele, millest juba räägiti. esiteks ei tohiks me heidutada VKE-sid ja mikroettevõtteid võib juhtuda, et me seame nii keerulised tingimused, et neil ei ole nende täitmine jõukohane. peale selle ähm, soo-, eelistatakse ähm, siin raportis rääkida suurtest äh, rahvusvahelistest organisatsioonidest äh, ja ka hargmaistest ettevõtetest, mis võib äh, nende olukorda nii, niimoodi parandada, et tekivad monopolid, aitäh! Simon? aitäh, Sean Simon, palun! Thank you! aitäh, esimees. ma olen seda juba varem öelnud ja paljud on seda juba ka öelnud, et sooviksin ka mina omalt poolt Ole Kristjanseni õnnitleda suurepärase töö eest, mis ta on raporti kallal teinud. et tõesti, raportöörist võib väga palju oleneda, see on väga selgelt näha. et raport oleks progressiivne. me esitasime kakskümmend muudatusettepanekut koolituse, ajutise tööhõive, ajutise töö asbesti alal, fütotoksilised ravimid, ravimid, mille valmistamine on ohtlik nende inimeste tervisele, kes seda teevad, nii et nad peavad selle strateegia raames eh, lülitatud olema kindlasti nii et kutsun teid üles see teema veel kord läbi vaatama. ja väga oluline teema on aruandlus. eriti, mis puudutab Ühendkuningriiki, kus räägitakse väga palju sellest bürokraatiast ja tööohutus ja tööturvalisus, töötervishoid on peaaegu sõimusõna juba Ühendkuningriigis. inimesed tegelikult äh, hukkuvad töö, tööõnnetuste raames, kannatavad kutsehaigesse, vähemalt viiskümmend inimest äh, suri tööõnnetuste tõttu, liiklusõnnetused, tuhanded, kes äh, surevad mingi kutsehaiguse tagajärjel, mille nad saavad tehastes töötades nii et äh, praegu on tendents selline Ühendkuningriigis, et tahetakse järjest vähem sellistest asjadest äh, teada anda, haigusjuhtumeid, äh, haigust ei deklareerita, tööõnnetustest ei anta teada, eriti kui on vigastused, pikaajalised tervisehäired vigastuste tõttu, vähk. seda ei teavitata ja me ei saa seda endale lubada, et valitsus liigub vastupidises suunas, et sellist teadaandmist, raporteerimist on vähem. ja igasugused tervisehädadest äh, põhjustatud, kutsehaigustest põhjustatud surmad on juba ületanud kahe tuhande poolesaja künnise piiri, asbestist põhjustatud surmad samuti väga suur näitaja, nii et äh, see on põhimõtteline küsimus me peame siin olema väga ausad, väga karmid Euroopa Liidus, me peame nõudma valitsustelt, et nad annaksid sellistest asjadest teada, et nad annaksid aru, mitte lubada valitsustel käituda nii nagu Ühendkuningriik, kes mätsib kinni ja ei anna teada. Nendest tuleb teada anda, aitäh! suur tänu ja viimasena saab sõna ähm, kolleeg Mare Chatier suur tänu, härra esimees. minagi õnnitlen kõigepealt raportööri härra Kristjanseni. ta on töötanud sellise teemaga, mis on meile kõigile südamelähedane ja oluline. ta on sealjuures toiminud väga tõhusalt ja selgelt selgitanud oma eesmärke mul oli hea meel kuulda ka seda, et erinevad raportööri, et erinevad väriraportöörid on teinud omavahel väga head koostööd. mina tahaksin teha kolm märkust, mis minu jaoks on eriti olulised ja mille kohta teen ka muudatusettepanekut. kõigepealt ja see on seotud sellega, mida John Simon ütles. kõigepealt on meil vaja selgitada seda, mismoodi liikmesriigid üldse defineerivad äh, kutsehaiguse ja tööõnnetuse. sellepärast, et äh, meditsiin on arenenud, meil on uusi kutsehaigusi, kuid samas on muutunud ka töötingimused ja seetõttu on vaja paremaid äh, definitsioone, nii et töötervishoiualane õigusloome oleks realistlik, vastaks sellele, mis tegelikkuses toimub. teiseks, arvan, et meil on vaja selgitada ka seda, milliseid meetmeid tuleb töötervishoiu alal võtta töötajal ja milliseid tööandjal ning meil tuleb ähm, mõelda ka sellele, millised on töötaja teavitamise kohustused, see sõltub ettevõtte liigist, ei ole ju mõeldav, et kõigis ettevõtetes või kõikidel tasanditel toimuks see teavitamine ühtemoodi või vajalik info oleks äh, ühesugune. ja kolmandaks, me kuulsime sõnavõttu äh, me kuulsime sõnavõttu, kus öeldi, et meil on äh, tegelikult töötervishoid ja tööohutus juba tagatud, kuid see ei ole nii. see ei ole nii, sellepärast et meie praegune tegevus on vastuoluline. tihti ei peeta kinni töötervishoiu või kutseohutuse alastest tingimustest ja nõuetest kuigi need tingimused ja nõuded on olemas. see tähendab, et probleem on rakendamises. peale selle, härra esimees, kui direktiiv on vastu võetud, siis tuleb see ka üle võtta ja seda tuleb rakendada kõike, mida komisjon on teinud äh, töötervishoiu või sotsiaalvaldkonnas üldse selleks, et äh, tagada inimeste äh, turvalisus ja tervis. kõik need direktiivid, mis on vastu võetud, need kuuluvad rakendamisele ja seetõttu, härra esimees, on väga oluline kontrollida, kas liikmesriigid direktiive ka rakendavad. seda peab tegema praegune komisjoni koosseis meil on näiteks elektromagnetväljade direktiiv, kas äh, me oleme seda kontrollinud, kuidas seda direktiivi rakendatakse, olgem karmid, aitäh! suur tänu, nüüd on sõna komisjonil. Sindja Põdnits, palun, teil on sõna. suur tänu, härra esimees, tere hommikust kõigile, mina olen Sindja Põdnits, olen tööhõive ja töötervishoiu peadirektoraadist. tagasiside parlamendist on väga oluline. arutelu sidusrühmadega on väga oluline just selle strateegilise raamistiku rakendamisel. meil on juba nõukogu otsus olemas, nõukogu järeldused, mis võeti vastu käesoleva aasta märtsis, ja siis veel ühed ülemkogu järeldused, mis on tulemas ja mul on väga hea meel kuulda, et paljudes liikmesriikides juba selline ühtlustamine toimub, et püüakse ühtlustada riiklikud strateegiad Euroopa Liidu raamistikuga. nüüd äh, mõne sõnaga sellest tagasisidest, mida ma täna siit arutelust äh, nopin, mis puudutab seadusandlust, siis märgitakse, et olemasolev raamistik äh, ei hõlma seadusandlikku algatust, aga nagu te teate, siis komisjon teeb praegu väga põhjul, põhjalikku analüüsi olemasoleva kahekümne nelja direktiivi osas nii et põhjalikult analüüsitakse riiklikke raporteid liikmesriikidest ja ka komisjoni aruanne. nii et me analüüsime seda põhjalikult enne seda, kui otsustame, kuidas edasi liikuda, kuidas Euroopa seadusandlust äh, edendada. analüüsi käigus vaadati, kuivõrd äh, seadusandlus on asjakohane, kui tõhus ta on, võttes arvesse ka olemasolevat äh, Äh, olemasolevaid teaduse ja tehnika saavutusi, vaadati üle ka, millised äh, äh, seadusandlikud aktid kattuvad, kuidas seda lihtsustada ja nii edasi. nüüd teine asi, mis välja toodi, on seaduse rakendamine, see on loomulikult väga oluline ja kõige olulisem roll on just meie Tööinspektsiooni komisjonil kes seda järelevalvet teostab, ehk siis äh, nad kaardistavad äh, neid ressursse, mis liikmesriikides on, hindavad nende võimekust, kui palju töökaitseinspektoreid liikmesriikides on, nii et see arv üksinda ei olegi oluline, aga kui me räägime uutest riskidest, psühhotroopsetest riskidest, koolitusest, äh, siis loomulikult see töökaitseinspektorite arv on väga oluline. kuidas teostada ja kuidas tõhustada koostööd erinevate liikmesriikide töökandja inspektorite vahel, kuidas jagada kogemusi, kuidas äh, jagada parimaid praktikaid. ja viimane märkus, mis puudutab andmeid, väga palju toodi just seda välja, mitte ainult parlamendis, aga ka teised sidurühmad tõid selle välja me püüame parandada andmete kvaliteeti, et oleks parem statistika ja ülevaade, mis puudutab äh, tööõnnetusi. töötatakse välja uus metoodika, kuidas äh, need andmed oleksid paremini kättesaadavad, kuidas nad oleksid mõistetavamad ja võrreldavamad. tahame koguda andmeid ka lihtsamate kutsehaiguste kohta. loomulikult on erinevaid andmekogumisviise, näiteks Dublini fond, Bilbao agentuur. siin me ei vaata ainult äh, riske ja kuidas see mõjutab, aga ka kuidas, kui palju see maksma läheb ettevõttele ja ka riigile. milline on see otsene rahaline mõju jah, loomulikult meil on ikkagi tegemist veel kriisi mõjudega, ressursid on piiratud, aga siiski kutsuksime üles liikmesriike kasutama Euroopa Liidu fonde, eriti sotsiaalfondi. seal on võimalusi, kuidas parandada töötervishoiu ja tööohutust. Need on siis komisjonipoolsed kommentaarid ja ootame huviga teiepoolseid ettepanekuid, mille vaatame kõik läbi ja analüüsime põhjalikult. suur tänu! Vielen Dank für die suur tänu nende kommentaaride eest. kindlasti võtab Ole seda oma edasistes arvesse. kui lubate, siis lõpetuseks ka minu poolt mõned väga isiklikud tähelepanekud. nagu te võib-olla teate, siis üheteist kuu jooksul oli mul eh, nii-öelda sunniviisiliselt võimalik eh, osaleda välja õppes või koolituses töö tervise üle. terve rida arste soovis minuga seda arutada. sellest vaatepunktist, kui ma mõtlen Uule raportöörile, siis andmete kogumine, mis puudutab vähiseiret, siis minu teada on väga paljudes liikmesriikides olemas vastavad registrid ja me ei tohiks seda unustada, sest arstid ütlevad ja see oli minu jaoks väga huvitav, et kaheksakümne, kaheksakümmend protsenti vähki haigestumistest, nende põhjused on teadmata, kas küsimus on töökeskkonnas, koduses keskkonnas või hoopis milleski muus. minu ja meelest on oluline saada rohkem teada nende põhjuste kohta, kui probleem ei ole töökeskkonnas, siis või siis võib-olla on vaja keskenduda hoopis teistele faktoritele. ja veel üks äh, aspekt, mis on minu meelest oluline, võib-olla raportöör oskab midagi selle kohta ka lisada. Ähm, arstid ütlevad viimasel ajal, et, et äh, sõeluuringute puhul on need ajavahemikud, ähm, mis on uuringute vahel liiga pika, viis aastat on liiga pikk aeg, nii et äh, võib-olla peaks ka selle lünga äh, sulgema ja arutlema selle küsimuse üle. vabandan, et ma nüüd omalt poolt, äh, omast kogemusest midagi lisasin, aga mulle tundus, et see võib olla oluline ja ma olen tõesti selle teemaga mitmeid kuid tegelenud suur tänu kõigile ja nüüd äh, lähme järgmise päevakorrapunkti juurde. globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi järelehindamise lõpparuanne. Mm, kuuenda päevakorrapunkti juurde me juba äh, arutasime seda, tegin ka omalt poolt mõned äh, võib-olla mürgised märkused selle kohta ja nüüd oleme siia kutsunud ka komisjoni siia. ma arvan, et see on hea alus, et jätkata tööd ähm, selle lõpparuande ettevalmistamisel. niisiis töötan siis Abel Protsinskit komisjonist, seal ta istub peidus arvuti taga, nüüd nägin teid ja palun, annan teile sõna. My name is Isabel Pronzinski, I am the head of section. minu nimi on Isabel Pronzinski ja ma olen äh, Euroopa, äh, globaliseerimise kohanemise Euroopa fondi eest vastutava äh, osakonna juht tööpeadirektoraadis ja mind on nüüd siis kustut-, kutsutud järelhindamise lõpparuande arutelu juurde Äh, see hindamine siis puudutab äh, aega kuni kahe tuhande neljateistkümnenda aastani, nüüd on see lõpuks avaldatud ja see on ka meie veebilehe kättesaadav. kõigepealt tuleksin seadusandliku raamistiku juurde, miks me selle hindamise läbi viisime, siis ka lepinguline raamistik, millised, millist metoodikat kasutati, kes seda hindas ja siis need kaks teemat, mida paluti eelkõige hinnata, niisiis EGF-i mõju ja selle lisandväärtus. ja lõpetuseks räägin natuke üksikasjalikumalt soovitustest, millega hindajad välja tulid. ja siis ka kirjeldan meie enda tööd komisjonis, kuidas kogu seda protsessi hõlbustada. niisiis, esimene järelhindamine, hindamine viidi läbi vastavalt EGF-i määruse artikli seitseteist mille järgi komisjon peab läbi viima järelhindamise, et mõõta EGF-i mõju ja selle lisandväärtust. meil toimus ka vahehindamine enne seda. selle ülesandeks oli keskenduda EGF-i tõhususele ja selle tulemuste jätkusuutlikkusele. järelhindamine võtab arvesse seda, mida tehti vahearuandes või vahehindamises, nii et on oluline kõiki neid aspekte meeles pidada. esimest TGF-i niisiis hinnati kolm korda. vahehindamine, mis jõudis lõpule kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, siis järelhindamise esimene faas kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ja nüüd siis järelhindamise lõppfaas. ja see lõppfaas võtab arvesse ka eelnevaid hindamisi oma järeldustes. kõik kolm hindamist viidi läbi välisekspertide poolt, kes valiti pakkumiste kutse kaudu. VHK, mis siis hiljem sai ICF Internationali nime, võitis kõik kolm hanget kõik, igat hanget hinnati eraldi, võib-olla oleksime eh, selle ülesande andnud erinevatele pakkujatele, aga just eh, see organisatsioon esitas kõige parema pakkumise ja Äh, kuna siis äh, kõik kolm hindamist viis läbi üks ja sama asutus, siis äh, tagasi ka teatud sidusosa. eraldati ka vajalikud rahalised vahendid vastavalt artiklile kaheksa EGF-i esimesest määrusest. ja siin näete ka neid rahalisi vahendeid, mis kulutati kõigi nende hindamiste peale vahehindamine kakssada kuuskümmend kaks tuhat eurot umbes. esimene järelhindamine kolmsada nelikümmend neli tuhat. ja lõpphindamine äh, kolmsada kakskümmend kuus tuhat. Need olid äh, siis need summad, mille, mis otsustati kulutada ja praegu me valmistame ette hanget praeguse EGF-i hindamise jaoks ja seal on praegu laeks määratud kolmsada tuhat eurot. see on siis kooskõlas varem hindamisele kulutatud summadega. õige pea see pakkumise kutse ka avaldatakse ja samuti viiakse läbi kaks avalikku konsultatsiooni Euroopa veebilehel, nii et ka teil on võimalik avalikes konsultatsioonides osaleda, esimene neist puudutab tegevuskava ja teine siis konkreetseid äh, hindamisküsimusi. esimene neist konsultatsioonidest just avati, teine avatakse järgmise aasta kevadel. hindamise igas faasis anti hindajatele rida EGF-i taotlusi analüüsimiseks ja samuti edastati neile rida küsimusi vastavalt sätetele, mis siis on ära toodud äh, määruse artiklis seitseteist, need on siis põhilised hindamisküsimused. esimene hindamine, see vahehindamine analüüsis viiteist taotlust, esimene järelhindamine kolmkümmend kolm taotlust, see oli seetõttu ka kõige kulukam hindamise faas ja viimane lõpphindamine kakskümmend viis taotlust. kokku niisiis seitsekümmend kolm taotlust, mida hinnati. Need olid kõik taotlust, mille, taotlused, mille puhul meil oli lõpparuanne olemas selleks ajaks kui sõlmisime lepingu hindajatega viimase äh, lõpphindamise koostamiseks. nii et see, nii et ähm, äh, selles viimases faasis ei jäetud ühtegi EGF-i taotlust äh, hindamata, kuid selleks ajaks, kui me sõlmisime lepingu viimaseks lõpphindamiseks, oli kolmkümmend üheksa taotlust, mida, millega töö veel käis, nii et neid ei hinnatud ja see kõige viimane lõpparuanne jõuab äh, meieni järgmise aasta esimesel augustil. nii et äh, nagu näete, siis EGF-i äh, puhul läheb üsna kaua aega sellest hetkest, kui taotlus esitatakse, kuni aruande esitamiseni. ja muidugi EGF ka soovib jätta piisavalt aega rakendamiseks võib-olla on oluline lisada, et esimesed viisteist taotlust vahearuandluses, vahehindamisel põhinesid EGF-i algsetel reeglitel. ehk siis lävend taotluse esitamiseks oli tuhat vallandatud töötajat, hiljem seda siis vähendati viiesajani ja rakendamisperiood oli ainult üks aasta. hiljem seda siis pikendati kahe aastani nii et äh, järelhindamises, äh, järelhindamisel ähm, hinnatud äh, taotlused esitati veidi teistsuguses olukorras, tihtipeale ka kriisi ajal, mis siis esimese hindamisel olulist rolli ei mänginud. nüüd näitan teile mõningaid slaide, mille, mida kasutasid ka meie lepingupartnerid oma hindamise tulemuste esit-, esitam-, esitamisel siin on siis ära toodud nende lähenemismeetod. kõigepealt vaadati läbi dokumendid, taotlused, lõpparuanded, kõikvõimalik muu kirjavahetus, neil oli vaba juurdepääs kõigile neile dokumentidele. Nad viisid läbi intervjuusid komisjoni personaliga, EGF-i kontaktisikutega kõigis liikmesriikides, projekti koordinaatoritega kohalikul tasandil projekti läbiviimise partnerid, need äh, võisid siis olla erinevatest organisatsioonidest, samuti intervjueerisid nad äh, mõningaid äh, taotlejaid ähm, ja vahel ka fookusgruppe ning samuti rääkisid nad sõltumatute tööturuekspertidega näiteks ülikoolidest või sotsiaalpartnerite hulgast ja nii edasi. kuna toetuse saajaid Äh, saajaid neid väga paljusid äh, intervjueerida ei saanud, viis nad läbi ka uuringuid ja võtsid äh, ühendust liikmesriikidega, kes ei osalenud, neid on väga vähe, aga nad siiski soovisid uurida, miks ei ole viimasel ajal need liikmesriigid taotlusi esitanud. ning neil oli jällegi täielik juurdepääs EGF-i andmebaasile, mida komisjon peab, ja ka kõikidele andmebaasidele, millele liikmesriigid neile juurdepääsu võimaldasid. seda graafikut võib-olla ei ole siin väga hästi näha, aga see näitab, et reintegreerumise määr pärast iga rakendamisperioodi on siin näidatud kõik äh, seitsekümmend kolm taotlust on siin ära toodud eri värvides. ja see näitab, et kõige madalam rendipiiramise määr neli protsenti, see on siis vasakul pool siin graafikul. see siis oli EGF-i algfaasis. seda hinnati vahehindamise raames. ja kui vaadata kõige kõrgemaid reintegreerimismääru, kaheksakümmend kuus protsenti, siis see puudutab hilisemaid EGF-i taotlusi, kus siis liikmesriigid ilmselgelt olid juba ka õppinud oma kogemustest, EGF-i määrust oli parandatud ja ka majandus oli veidi paremas seisus, nii et töötajate äh, reintegreerimine oli lihtsam. nüüd esimene hindamisküsimus oli, kuidas ja mil määral on EGF-i toetus mõjutanud konkreetseid osalejaid? mõelge siinkohal tagasi ka selle slaidile, mida just nägite, keskmine reintegreerumise määr oli nelikümmend üheksa protsenti, mis on üsna hea protsendimäär, see on parem kui see, mida on saavutanud Sotsiaalfond ja see on parem määr kui see, mille saavutab enamik liikmesriike. võtsime ühendust ka Euroopa töö- ja elutingimuste parandamise fondiga ja nemad ütlesid, et see on hea tulemus, EGF võib olla uhke selle üle mis puudutab nende tulemuste jätkusuutlikkust, siis hindajad nägid vaeva, küsisid liikmesriikidelt äh, isegi selliseid küsimusi, mida meie ei saa esitada, sest need ei ole määruses ette nähtud. nimelt, kas need reintegreerumise määrad paranesid aja jooksul, sest äh, muidugi rakendamise perioodi lõpuks äh, olid olid mitmed töötajad endiselt veel osaliselt koolitusprogrammides ja seega ei olnud veel ähm, täielikult tööturgu tagasi integreeritud. ja tulemus oli, et ähm, tulemused ähm, paranesid oluliselt ka veel kuus kuud, aasta, kaks aastat pärast rakendamisperioodi lõppu. mis puudutab FIE-sid, ettevõtjaid, siis siin on tulemused erinevad, see oleneb ta liikmesriigist ja oleneb ka sihtrühmast. tulen veel selle juurde hiljem tagasi. hindajad uurisid ka seda, milline uus töösuhe oli nende inimeste puhul. ka siin oli suuri erinevusi. üsna tihti oli näha, et tihtipeale oli uus töökoht kas samas sektoris või seotud sektorites. niisiis, Need töötajad äh, olid küll koondatud, kuid nad äh, said kasutada oma tööoskusi, et leida sarnane töökoht samas või sarnases sektoris. EGF aitas neil oma oskusi veelgi parandada ning äh, neil oli võimalik siis leida paremgi töökoht või vähemalt leida töökoht samas sektoris. palgad jäid enamasti kas samaks või olid veidi madalamad mõnedel juhtudel ka kõrgemad, kuid enamasti olid uued töölepingud äh, viletsamatel tingimustel, ebakindlamatel tingimustel. niisiis töötajatel oli raske leida püsivat töösuhet. tihtipeale nad alustasid ajutise töölepinguga, äh, kuid äh, pärast seda sai siis sõlmida ka alalise töölepingu toimus äh, teatav diversifitseerumine, töötajad äh, läksid ka teistesse sektoritesse tööle ja kohati juhtus see seetõttu, et kogu tööstusharu oli kokku tõmbunud ja lihtsalt neil töötajatel ei jäänud muud üle, kui otsida tööd teistes valdkondades. mõned töötajad aga kasutasid EGF-i pakutud võimalusi selleks, et äh, tegeleda teiste valdkondadega, millest nad olid juba varem huvitatud, aga neil ei olnud lihtsalt võimalust eh, nendega tegeleda. Nad osalesid kas koolitustel, mõnel juhul ka läksid tagasi ülikooli, et omandada uus eriala. ja mõnikord, kui olen käinud EGF-i lõpukonverentsidel, olen kohanud väga õnnelikke töötajaid, kes on öelnud, et ainult tänu EGF-ile on nad suutnud leida sellise ameti, mida nad tõesti naudivad ja sama äh, toimus äh, siis ka FIE-de ja ettevõtjate toetuste puhul. mõnedel töötajatel õnnestus avada oma ettevõtte, mida nad tegelikult olid juba varem soovinud ning äh, eelkõige vanematele töötajatele oli see tihtipeale võimaluseks alustada oma ettevõttega oli ka nii-öelda pehmemaid tulemusi ja on oluline ka neist teadlik olla. kõigepealt me kuuleme seda ka kõikidelt rakendusagentuuridelt, et kui inimesed vallandatakse, siis kõigepealt on nad šokis. Nad on kaotanud töökoha, kus nad on töötanud võib-olla aastaid. ja on selline leinaperiood ja ka teatav umbusk, kas neil õnnestub üldse uus töö leida nii et äh, agentuurid peavad selle šokiga toime tulema, nad peavad äh, üritama meelitada neid töötajaid äh, siis osalema koolitustel ja leidma uue töökoha kuid sellel on psühholoogilised eelised neile vallandatud töötajatele, nad said siis rohkem enesekindlust, nad tundsid, et nad on võimelised leidma uue töökoha, isegi kui nad ei leidnud kohe uut tööd, siiski nende eneseusk paranes ja paranes nende usk sellest, et nad suudavad leida töökoha. samuti suurenes nende võimekus äh, või võimaluse leida uut tööd ja äh, seda ka jätkusuutlikult ka töötajad, võib-olla siis tööandjad äh, tegid äh, või said häid kogemusi nende inimeste töölevõtmisega ja on tulevikus äh, rohkem valmis selliseid inimesi tööle võtma. muidugi on siin jällegi suuri erinevusi liikmesriikide vahel, ka ajaperioodide vahel ja raskendajaid istusid nüüd äh, uuriti ka laiemaid mõjusid neis valdkondades, kus vallandamised toimusid. Te ehk teate, et põhiline põhjus, miks EGF olemas on, on see, et või miks äh, EGF-i äh, vahendid kasutusele võetakse, on see, kui ühes piirkonnas toimuvad massilised vallandamised, liikmesriigid pöördusid komisjoni poole ütlesid, et meil on vaja siin midagi ette võtta, meil on vaja meetmeid, sest et ähm, liikmesriigi üks piirkond ei oma piisavat võimekust, et toime tulla selle mõjudega. no me näeme, et EGF annab väga hea panuse, et nende probleemidega toime tulla, mis tekivad pärast massilisi vallandamisi. sotsiaalne sidusus suureneb, sest et inimesed tunnevad, et midagi tehakse nende heaks ära EGF-i abil on võimalik tihtipeale leida uus töökoht vallandatud inimestele ja on võimalik aidata pikema aja jooksul neid inimesi, keda on kõige raskem aidata. ja loodetavasti jõuab rakendamisperioodi jooksul neile leida uus töökoht või siis pärast seda sellel on psühholoogiline mõju. see, et Euroopa Liit pöörab tähelepanu sellele äh, probleemile, on väga huvitav ka meediale, me oleme näinud seda mitmetes äh, liikmesriikides, et äh, nii need, need massilised koondamised püüavad meile tähelepanu kui ka siis EGF-i meetmed. nüüd järgmine küsimus seisnes selles, kas kas äh, EGF-i mõjud äh, on siis äh, sarnased või tulemused on sarnased sellega, kui EGF-i toetust ei antud ja, ja kuidas ja milline on tulemus, kui võrrelda neid teiste programmidega. tulemus on see, et väga raske on neid erinevaid variante võima-, väga raske on võrrelda neid erinevaid võimalusi. ehk siis kuna paljudes, väga paljud liikmesriigid siiski kasutavad EGF-i, siis on raske leida selliseid juhtumeid, kus neid EGF-i vahendeid ei kasutatud või kasutati mingeid muid programme, nii et on raske võrrelda, kas ühel või teisel juhul neid koondatud töötajad leiavad lihtsamini uue töökoha. pilt on üsna mitmekesine ja me püüame nüüd leida paremaid kriteeriume uues vahe hindamises, et meil oleks selgem ülevaade sellest, kas EGF teeb ähm, efektiivset tööd võrreldes sellega, kui EGF-i kasutatakse. nüüd me hindasime ka seda, kas EGF-i on kasutatud kulutõhusalt. siin on jällegi väga raske öelda, kas see on nii. sidusrühmad ütlevad, et jah, see on nii, see sidusrühmade toetus on väga oluline nad ütlevad, et ähm, see on tõesti olnud oma raha väärt, tulemus on olnud oma äh, kulutatud raha väärt. ja kui vaadata nüüd, äh, milline on side selle vahel, kui palju kulutati äh, töötaja peale ja kui kui suur on taas töölevõtmise määr, siis väga raske on siin leida selget sidet, mõnel juhul on kulud olnud väikesed, aga äh, Äh, tööle saamise määr on suur ja ka vastupidi, nii et seda tuleks täpsemalt uurida, millest see erinevus tuleb. päris selge on aga nagu kõigi juhtude puhul see, et äh, toetusprogrammid, äh, nõustamine, inimeste abistamine, mis on võimalik tänu EGF-ile, et see on eriti suureks abiks Need tulemused äh, sõltuvad suuresti sellest, kui hästi on sellist abi antud. kui nüüd vaadata erinevaid lisandväärtuse efekte, siis äh, ühelt poolt on siin mahu efekti, mis on eriti tugevad. EGF mobiliseerib lisaressursse ajal, äh, kus riiklikele tööturuametitele on lisasurve, kui on väga suur nõudlus nende abi järgi ja tänu siis EGF-i vahenditele on võimalik võtta tööle rohkem personali, kasutada rohkem ressursse, liikmesriigid saavad pakkuda rohkem, kui nad tavaliselt teevad. mõnedel juhtudel saavad ka eraettevõtted pakkuda kursusi, mis ei oleks olnud võimalik ülikoolid saavad pakkuda selliseid äh, lühemaid kursuseid, nii et äh, EGF-i toetuse saajad äh, saavad läbida neile vajalikke koolitusi, need lisaressursid on väga olulised ja vajalikud. ja auditeerimismissioonidel olen ma ise kuulnud, et ilma EGF-ita oleksid teenused olnud palju piiratumad. kindlasti oleks neile töötajatele antud ähm, teatud abi, aga see oleks olnud oluliselt piiratum. ja EGF-i toetuse saajatele on olemas ka just neile mõeldud lähenemisviisid, on täiendusmeetmed. väga oluline on rõhutada, et EGF-il ei ole tingimata vaja lisameetmeid, liikmesriigid võivad omalt poolt toetada, aga EGF-il on oluline äh, just, et äh, erinevad meetmed täiendaksid üksteist, ükskõik mida liikmesriik omalt poolt pakub, EGF ei peaks seda dubleerima, vaid peaks pakkuma midagi täiendavat. aga nagu juba ütlesin, liikmesriigid on väga suure surve all, kui toimuvad massilised äh, koondamised, nii et me toetame liikmesriike rääkida äh, meetmeid, mida nad niikuinii nii ehk nii oleksid kasutanud, et neid saaks veelgi laiendada. kui nüüd vaadata konkreetseid gruppe, keda aidatakse, siis äh, leidsime, et kõik töötajate grupid oleksid saanud abi ka ilma EGF-ita, kuid EGF suurendas abi mahtu ja kui võrrelda näiteks sotsiaalfondiga ja selle programmidega, siis leidsime, et mõnedes valdkondades, mõnedes sektorites teatud inimrühmade puhul ei ähm,, ei oleks toetamine sotsiaalfondist olnud võimalik, sest et äh, selle programmid on üpris spetsiifilised. EGF-i aga saab kohandada konkreetse sihtrühma vajadustele. ja sellepärast on see juurdepääsetav kõigile sihtrühmadele me saame toetada konkreetseid sektoreid, pakkuda uusi töövõimalusi ja mitmetel juhtudel oleme näinud ka väga innovaatilisi meetmeid ja sihtrühmi, nii et neid meetmeid oli võimalik äh, kohandada vastavalt vajadusele. ja siin äh, me näeme siis, et äh, programmide kujundamist ja rakendamist äh, saab, äh, saab siis kujundada mitmed, mitmed meetmed siis kestavad edasi koostöös liikmesriikidega ja see on üks selline süvalaiendamise efekte, mida me oleme näinud. nüüd lõpetuseks lähen soovituste juurde mille hindajad aruande lõppu lisasid. kõigepealt kogu see hindamine käis siis ajavahemikku kaks tuhat või siis, või siis see puudutas ajavahemikku kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani, nii et kõik, kellega intervjuud läbi viidi, olid seotud just sellel ajal läbi viidud programmidega. ja võib julgelt öelda, et äh, kõigil neil abisaajatel oli hea meel, et EGF jätkab oma tööd ka nüüdsel programmi tööperioodil. EGF-i tulemuste äh, seiret ja hindamist peaks parandama ja uues määruses on seda tehtud seeläbi, et on võimalik kuni lõpparuande koostamiseni anda ka tehnilist abi liikmesriikidele, see on siis kuue kuu jooksul ja eelmises määruses seda võimalust ei olnud, nüüd aga on võimalik liikmesriikidel veel kuue kuu jooksul kulutada rahalisi vahendeid ähm, siis hindamise jaoks veel kuus kuud pärast ähm, rakendamise aja lõppu kolmas äh, soovitus oli, et liikmesriigid peaksid olema teadlikumad kõigist teguritest, mis äh, mõjutavad EGF-i toetuse mõjusid. niisiis, nad peaksid uurima, millised äh, sektorid on edukamad, millistest oskustest on praegu puudu, julgustada töötajaid arendama just neid oskusi ja teadmisi. nii et seda me püüame julgustada liikmesriike tegema hindajad ütlesid ka seda, et rakendamisprotsessi tuleks äh, muuta lihtsamaks, tõhusamaks ja mul on hea meel, et äh, kolmepoolsetel läbirääkimistel tehtud hea töö uue EGF-i määruse koostamisel nägi ette ka tähtajad liikmesriikidele ja komisjonidele taotluste äh, lõpule viimiseks, nii et äh, meil on palju konkreetsemad tähtajad ja liikmesriigid teavad äh, nüüd ka, millal tõenäoliselt need taotlused äh, esitatakse parlamendile ja komisjonile ja nad hakkavad ka palju varem selle rakendamisega peale, sest õiguskindlus on palju suurem. ja kui rääkida liikmesriigid ametiasutustega, ja see on ka midagi, mida teie saaksite teha, kui räägite liikmesriigid ametiasutustega, et julgustada neid meetmeid läbiviimisega võimalikult äh, kiiresti alustama. Äh, veel üks soovitus oli, et suurendada äh, paindlikkust läbiviimisperioodil ja siin jällegi võiks liikmesriik julgustada eelarveid eelarvevahendeid erinevalt eraldama olenevalt programmist. ka kommunikatsiooni tuleks parandada nii riiklikul tasandil kui kohalikul tasandil, sest tihtipeale rakendavad asutused ei ole teadlikud äh, taotluse sisust. nii et äh, see on soovitus, mis on suunatud liikmesriikidele nad peaksid olema teadlikud ka äh, sellest, et olulised on lisameetmed kui ka täiendavad meetmed ja mis erinevused neil on. samuti tuleks korraldada heade tavade vahetamist nii Euroopa tasandil, mida me teeme kaks korda aastas tehniliste seminaride ja kontaktisikute kohtumiste kaudu, kuid ka liikmesriike liikmesriigid ise võiksid rohkem omavahel sidet pidada, korraldada ühiskonverentse ja me näeme, et seda toimub ka üha rohkem. jah, see on minu viimane slaid. see puudutab siis lihtsustamist. see on siis vaade tulevikku. kui vaadata ehm, mitmeaastase finantsraamistiku vahearuannet, siis ehm, peame leida viise, kuidas lihtsustada EGF-i määruse rakendamist. muidugi on EGF endiselt väljaspool MFF-i ja sellepärast on meil vaja teil kui eelarvemenetlust iga taotluse puhul, kuid isegi nende piirangute sees oleks võimalik EGF-i lihtsustada, tõenäoliselt on selleks vaja ka seadusmuudatusi vahearuande äh, koostamise ajaks võib-olla väiksemad muudatused, aga me võime olla ambitsioonikamad, äh, mõeldes tulevikule, ajale pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat. ja siis on siis EGF-i veebileht, kus te leiate selle hindamise ja ka palju muud huvitavat infot. väga lihtne, et e see.euroopa.ee e murd EGF, suur tänu! suur tänu selle põhjaliku ülevaate eest, see oli väga informatiivne me oleme nüüd natuke äh, hilja peale jäänud. mitmeid sõnavõtusoove on. paraku äh, pean nüüd andma teile ainult kaks minutit kõneaega. palun, Mari Tuulskog. Thank you, I will be very short uh.... ma teen väga lühidalt, kõigepealt tänan ma komisjoni selle sissejuhatuse ja ettekande eest Te kindlasti teate, et äh, EGF-i töörühmas on arutatud ka seda, mismoodi koordineerida Euroopa kaubanduspoliitikaid ja globaliseerumisfondiga toimuvat tööd. tegemist on ju seonduvate teemadega ja seetõttu on väga oluline, et üks käsi teaks, mis teine teeb ükskõik, kas me räägime päikesepaneelide tootjatest või viimasel ajal näiteks ka lennundussektorist Euroopas või siis sellistest ettevõtetest ja struktuuridest Euroopas, kus kolmandate riikide esindajad on ettevõtted ära ostnud ja ka seal on ju põhjuseks see, et äh, üleilmne konkurents on hoogustunud. nii et need teemad on omavahel seotud. ma tahaksin seetõttu korrata küsimust, mille olen teile enne esitanud teises kontekstis. kuidas saab komisjon omapoolse tööga tagada parema koordineerituse ühelt poolt äh, kaubanduspoliitika ja teiselt poolt äh, globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi raha kasutamise vahel? kas saab tagada, et EGF-ist ei hakata kinni maksma seda kahju, mida hargmaised ettevõtted oma tegevusega paratamatult äh, põhjustavad? tegelikult võiksid hargmaised ettevõtted ise võtta suurema vastutuse oma töötajate eest ja mitte nõuda selleks raha EGF-ist. aitäh, Marita. tegemist on tõesti oluliste punktidega ja sul õnnestus püsida ajas. nüüd proua Marašati. suur tänu, lugupeetud härra esimees. mina tahaksin samuti rääkida üleilmastumisest, mis on no, tähtis fenomen, millele ka pühendame palju tähelepanu. EGF-i osas näen ma mitut positiivset ja mitut negatiivset asja esimene positiivne asi on see, et EGF tõesti on mõeldud selleks, et üleilmastumisega kohanduda ja seda algusest peale ma leian, et selline samm on olnud vajalik, see on teretulnud ja vastab täpselt vajadustele. teiseks näitasite te oma slaididel ka seda, et EGF lubab äh, töötajate ja palgatöötajate probleeme lahendada individuaalsel, individuaalse lähenemise teel, see on väga hea, ja kolmandaks heaks asjaks on see, et te näitasite seda, kui palju isikuid õnnestub tööturule tagasi tuua. kui me vaatame seda, mis toimus veel mõne aasta eest ja seda, mis on võimalik nüüd, siis päris kindlasti on olukord muutunud. aga sellest hoolimata on vaja veel saavutada suurt edu. esimene probleem on kindlasti eh, seotud hargmaiste ettevõtetega. ei ole ei ole mõeldav, et jätkub eh, see olukord, mis meil praegu on hargmaisete ettevõtetega, millel on tütarettevõtted ja järgmised eh, tütarettevõtted. nii et eh, tegelikult tuleks üleilmastuvas maailmas ennekõike lahendada allhanke küsimus. peale selle on on vaja lahendada probleemid liikmesriikides. ma tunnen liikmesriikide ministreid, kes vastutavad tööhõive või sotsiaalküsimuste eest, kuid kes ei tea, et EGF on olemas. see tähendab siis seda, et meil on tarvis mõelda sellele, milline on, milline on selle, kui hästi seda fondi tuntakse, kuid lisaks ka sellele, et tihti nõutakse sellest rohkem raha, kui välja maksta on võimalik. nii et tuleb vaadata, milline on olukord liikmesriikides ja seejärel paremini teavitada isikuid EGF-i olemasolust, mõttest ja võimalustest. ehk siis allhanke küsimus, see, et EGF-i ei tunta, need on probleemid. ja härra esimees, lubage öelda ka seda, et meie peame oma poliitilises fraktsioonis ja oma liikmesriikides EGF-ist rohkem rääkima sest äh, eelarve ähm, kokkupanemisel hakatakse ju samuti rääkima sellest, milline on EGF-i tähendus, ärme seda unusta. Toomas. jah, see läks nüüd natuke pikale. Toomas, palun. kõigepealt mul on hea meel, et meil EGF üldse olemas on, ma meenutaksin, et kui härra Barroso selle käivitas, noh, midagi head ta siiski tegi, äh, ütles, et äh, just seda meil ongi vaja, meil on vaja anda Euroopale näo, jah õige. ja kui küsiti, et äh, kus see raha peaks tulema, siis öeldi, et Euroopa Sotsiaalfondis, seal on kogu raha olemas, nii et see ei olnud kõik väga lihtne, aga mul on hea meel, et see meil olemas on, meil on võimalik, äh, meil on olemas midagi, mis annab eurooplane ja ka minu valimispiirkonnas on seda kasutatud ja ja me käisime delegatsiooniga seal ja siis me saime teada, mis tegelikult toimub. ja need inimesed ütlesid, et ilma IGF-ita ei oleks meil olnud vähimatki võimalust, kõigepealt me saime sellist isiklikku nõustamist, mida me ei olnud kunagi varem saanud ja teiseks meile anti midagi täiesti uut, mida me ei oleks oodanud. suurem osa neist inimestest olid üle viiekümne aastased tegelikult äh, tööturul ilma šanssideta ja nad ütlesid, et meile anti eneseusku äh, Äh, mõned äh, inimesed selleks hetkeks veel ei olnud äh, uuesti tööle saanud, ma ähm, kuulsin hiljem, et nüüdseks nad on töö leidnud, nii et ma tahan öelda, et see on väga oluline instrument. sest et õigluse küsimus ei ole mitte ainult palga küsimus, vaid küsimus on selles, et me anname inimestele võimaluse, et need protsessid muutuksid ja jõudsime väga täpselt valmis, esimees. suurepärane, see oli tõesti muljetavaldav. nii, järgmisena on nüüd sõna kolleeg Krasnodebskil. suur tänu, härra esimees. ma toetan selle väga põhjaliku raporti avaldamist, aga kui ma seda raportit lugesin, siis mõningad asjad tekitasid minus küsimusi, mõningad ütlemata jätmised pigem. on sellised olulised võtmeteemad, mida me pidevalt oma töörühmas arutame. näiteks, kas EGF aitab tõesti inimestel tööturule naasta? ja tegelikult raport ei ütle selle kohta eriti midagi. lehekülg kuuskümmend üks on, et że w związku z tym metoda. et on raske öelda, kui palju neid erinevaid praktikaid on. nii et see statistiline metoodika, mida nad kasutavad, see ei toimi väga hästi. ja sellest on kahju. väga kahju, et me ei näe siin ka rohkem kvalitatiivset analüüsi ja mõõtmisi, sellepärast et Tooma, härra Mann ütles et äh, inimestel oli väga hea meel, et selline fond on olemas, kes sellest kasu said, nii et väga suure huviga tahetakse sellest rohkem teada saada, aga üldiselt võib öelda, et äh, see ei ole tegelikult rahuldav. kui see reintegratsiooni määr on nelja ja kuue protsendi vahel, siis tõesti tekib küsimus, miks need tulemused nii erinevad on. oma töörühma kogemustele tuginedes võib öelda, et EGF, et see fond on tõesti väga hea, see tuleks äh, alles jätta, aga seda tuleks tugevalt reformida. toon mõned näited. näiteks need kriteeriumid on väga liberaalsed. jah, härra esimees, kohe lõpetan, ütleb kõneleja raportis tuuakse ka see välja, et need rahad tuleks äh, sihtpärasemalt äh, suunata ja arvestada iga olukorda eraldi. raportis tuuakse väga selgelt välja, et kõige edukamad juhud on äh, need just, kus on väga sihipärane tegutsemine. aitäh, läksite kajast üle aga vabandan, ma ei näinud, üks kolleeg soovis veel sõna. Tatjana Ždanoka, palun. suur tänu. räägin Monika Vana nimel, kes ähm, sellega töötas ja loomulikult Roheliste fraktsiooni nimel. see teema tõstatati töörühmas juba sellelt pinnalt, et milliseid meetmeid kasutada. et EGF-i fondi abil me ei saa enda peale võtta liikmesriikide kohustusi, me ei saa seda asendada. nii et see peaks olema lisaks liikmesriikide enda meedetele, mitte nende asemel. ajutiselt jah, võib EGF-i rahastuse abil äh, asendada äh, töötu abiraha, nagu seda Austrias tehti. ja Saksamaal samamoodi kasutati EGF-i fondi rahasid see, selleks, et äh, maksta toetust töötutele ja meie fraktsioon jäi seetõttu erapooletuks. eelmises raportis, eelmise programmiperioodi puhul tõstatati needsamad küsimused kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist, ka siis ei saanud neid vastusi. praeguse programmiperioodi puhul tundub, et selle küsimusega ei tegelda üldse. ja teine küsimus puudutab äh, sugupooli, kas segregeeritud andmed on olemas naiste ja meeste lõikes tööhõive osas ja mis on teie seisukoht, kas sellised andmed oleks vajalikud, aitäh? Dankeschön, Marian Haakin. aitäh, Marian Haakin, palun, kaks minutit. And first of all my sincere aitäh, esimees, ja kõigepealt pean paluma vabandust, et pean varem ära minema, aga räägin ka komisjoni ametnikega sellest edaspidi ja sain ülevaate, nii et äh, kõlama jäi, mulle tundub see, et tehakse tõsiseid jõupingutusi selle nimel, et leida, mis lisandväärtuse see fond annab. ja loomulikult tuleb selle kallal veel vaeva näha ja see on väga oluline, sellepärast et see on just üks neid fonde, mida üldiselt toetatakse, aga samas tekitab see ka terve rea küsimusi, eriti kas see tõesti toob inimesed tööturule tagasi, nagu proua Senuka ütles hetk tagasi. mõnikord tekib see tunne, et äh, see võtab enda kanda, see fond, mõningad liikmesriikide enda kohustused või asendab neid või kui suurel määral ta olukorda muudab või mõjutab ja see on tegelikult väga kasulik küsimus, sellepärast et iga fondi puhul, mis asutatakse nagu EGF, äh, me peame teadma, et ta tõesti annab lisandväärtuse vastasel juhul me lihtsalt äh, laseme ringlusesse Euroopa Liidu raha ja tegelikult ei muutu midagi. aga äh, tulen selle teema juurde hiljem tagasi ja räägin teiega sellest eraldi. aga nagu eelmise hindamise puhul tundub, et just need, kellel on väga raske tööturule naasta, kelle olukord on kõige keerulisem, nemad saavad võib-olla kõige rohkem toetust või neid see fond aitaks kõige rohkem. igal juhul jah, terve rida küsimusi on, suur tänu selle sõnavõtu eest ja tulen hiljem selle teema juurde tagasi. Eh, suur tänu, võttes arvesse, et kell on juba üsna palju ähm,. palun, et me nüüd ei jätkaks seda arutelu, esitati terve rida küsimusi suures osas väga sisukad küsimused ja ma arvan, et oma rakendusaruandes saame ka nendega tegeleda. see on siis äh, järgmise nädala teema. ja siis on meil aega rohkem sellesse süveneda. nii et suur tänu kõigile, kes äh, Äh, osalesid ähm, arutelus, suur tänu ka komisjoni esindajale ettekande eest, me jälgime seda teemat ka edaspidi suure huviga ja seda oli kuulda ka arutelust. nüüd siis päevakorrapunkt kümme. meil on siin kaks delegeeritud õigusakti, millega tegeleda järgmise poole tunni jooksul. ja mis puudutab kümnendat päevakorrapunkti, siis annaksingi kohe sõna proua Rianne Sudotševale. ja palun mitte rohkem kui viieks minutiks. väga helde pakkumine ehm.. suur tänu, lugupeetud äh, kohalviibijad, daamid ja härrad, aitäh, et olete täna mind siia kutsunud ja ma saan teile rääkida delegeeritud õigusaktist. Äh, minu nimi on Merje Tšuni ja ma töötan Olafis. see, mida mina teile nüüd esitan, on tegelikult äh, paketi osa. kaheksandal juulil kaks tuhat viisteist võttis ähm, Euroopa Komisjon vastu paketi delegeeritud õigusaktide kohta, mis puudutavad äh, fondide raha kasutamist ning eh, kõik need delegeeritud õigusaktid puudutavad ühte eh, konkreetset teemat, ehk siis kuidas kaitsta Euroopa Liidu finantshuvi. seetõttu on väga oluline ka see, et eh, ühtedes ja samades olukordades tuleb kasutada ühesuguseid reegleid Euroopa Komisjon peab seetõttu vajalikuks võtta vastu ühe delegeeritud õigusakti, aga õiguslikud piirangud seda ei võimalda ja seetõttu võtame me vastu neli delegeeritud äh, määrust. samas on nad harmoneeritud maksimaalsel võimalikul äh, määral ja põhjenduspunktid äh, ühendavad äh, siis kõiki neid äh, põhitekste ja me leiame, et sellisel moel on Euroopa Liidu finantshuvid ikkagi kaitstud täpselt ühtemoodi, olenemata sellest, millisest fondist tuleb raha vastava eesmärgi täitmiseks. täna räägin ma teile delegeeritud määrusest, millega asendatakse määrus kaks kaks kolm aastast kaks tuhat neliteist, ja mis järgneb, mis järgneb määrusele, kus ka asutati tõukefondide raha, need, kes seda konteksti tunnevad, teavad, et tegemist on sama sättega, mis enne. ja eh, määrus puudutab siis eeskirjade eiramisest teatamist ja see vastab eh, sam-, samasugustele, see vastab nendele tingimustele, mis on leitud, eh, mis on kehtestatud ka Põllumajandusfondi ja Ühtekuuluvusfondi jaoks antud juhul räägime siis puudust kannatavate isikute abistamiseks loodud äh, abifondist äh, ja erisätted äh, eeskirjade eiramisest teatamiseks on samad. tegemist on väga olulise delegeeritud määrusega, sest see on ka rakendusmäärus. me oleme uues programmeerimisperioodis, kus põhiaktide jaoks on ette nähtud äh, künnis, millest kõrgemad summad äh, tuleb siis, äh, nendest tuleb komisjoni teavitada aga seda tüüpi rakendusakt, mis on ühtlasi delegeeritud määrus, on meie jaoks uut tüüpi õigusakt. tegemist on ka uue fondiga, Äh, uue rahastamisvahendiga, mis nüüd on äh, juba leidnud rakendust ja mille rakendamiseks äh, liikmesriigi tasandil tuleb teha veel väga palju tööd. kõige esimene prioriteet on muidugi saada selle fondi raha ähm, kätte ja seda kasutada. loodame, et seda kasutatakse õigesti ning eeskirju ei eirata, kui neid ei eirata, siis ei ole ka millestki teatada tahaksin rääkida veel paari sõnaga sätetest selles määruses kõigepealt on meil äh, selles delegeeritud määruses kaks definitsiooni. esimene neist äh, on seotud ähm, pettusega suspected fraud ja teine äh, mõiste on siis esimene halduslik leid, mis, millel on ka õiguslik tähendus. ja need definitsioonid on sees ka põhiaktis, seal räägitakse siis sellest äh, Äh, mis on pettuse kahtlus, millised, milliste eeskirjade eiramisest äh, käib äh, jutt ja kuidas nendest leidudest tuleb teatada. väga oluliseks sätteks on ka esialgse aruande esitamine ning selles artiklis räägitakse sellest, millise informatsiooni peavad liikmesriigid Euroopa Komisjonile esitama delegeeritud määrus näeb ette ka uute aruannete saatmise ehk järelaruannete esitamise, seda juhul, kui komisjon on algatanud, kui komisjon on tuvastanud halduslikult või kohtulikult mingisuguse rikkumise ja lisaks räägitakse siin ka sanktsioonidest. delegeeritud määruses räägitakse sellest, et tuleb ennetada teabe lubamatut kasutamist ja lubamatut ligipääsu sellisele teabele. delegeeritud määrust tuleb vaadelda koos rakendusmäärusega samas kontekstis, kus vaadeldakse rakendusmäärust. delegeeritud määruse eesmärk on tagada, et liikmesriigid täidaksid aruandlust, aruandluskohustust ja et seda kohustust paremini täidetakse, on komisjon sisse seadnud ka eeskirjade eiramisest teatamise tingimused ning need uued tingimused jõustuvad selle kalendriaasta lõpus. tänan teid tähelepanu eest ja kui te soovite midagi küsida või kommenteerida, siis kuulan seda huviga. suur tänu! aitäh teile selle ettekande eest näib, et sõnasoove ei ole. kuid siiski härra Mahta. suur tänu. tahtsin lihtsalt öelda, et minu meelest oleksite pidanud küsima meie arvamust ka EGF-i kohta. näib, et te ei märganud mind, et ma olen justkui äh, äh, nähtamatu, ma ei saanud EGF-i aruandest tegelikult mitte midagi aru, aitäh. So, bitte. palun. Eh, la première question c'était. Euh, esimene küsimus oli selle kohta, kas, eh, kas meil on kohustus eh, anda teada eeskirjade eiramisest, mis puudutab EGF-i e fondis, fondi rahadega toime pandud pettust, kas te küsisite seda? ei, ma tegelikult pöördusin härra esimehe poole ja ütlesin, et ta ei toetanud meie seisukohta päevakorra muutmise asjus või päevakorra läbivõtmise asjus ja see tähendab seda, kõnelejad katkestatakse. Te ütlesite, et te ei saanud midagi aru, ma proovin siis ühe minuti jooksul teile anda selle info, mida te vajate. selleks, et kaitsta Euroopa Liidu finantshuve, on välja mõeldud süsteem ja see süsteem on nüüd ka leidnud rakendust mille alusel on liikmesriik kohustatud Euroopa Komisjonile teatama eeskirjade eiramisest. liikmesriik on kom-, kohustatud komisjonile teatama, millise rikkumise ta on tuvastanud, eriti siis, kui tegemist on pettuse kahtlusega teatises on toodud välja ka rahaline piir, selleks on kümme tuhat eurot Äh, juhul, kui äh, siis see rikkumine puudutab kümmet tuhandet eurot Euroopa Liidu raha, siis on äh, liikmesriik kohustatud Euroopa Komisjoni sellest teavitama. süsteem on sisse viidud vastavalt sellele, mis juba ammu kehtib Ühtekuuluvusfondi ja Põllumajandusgarantii fondi, garantiirahastu kohta, ehk siis need tingimused on samasugused. ja nüüd me soovime lihtsalt hõlmata kõiki fonde komisjon on vastu võtnud äh, kaheksandal juulil kaks tuhat viisteist vastu võtnud uue paketi ja selles paketis nähakse ette eeskirjade eiramisest teavitamine perioodil kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. see pakett kaheksat rakendusakti ning kaheksand, kaheksat delegeeritud õigusakti me loodame, et need aktid jõustuvad selle aasta lõpuks, et liikmesriikidel oleks lihtsam vähendada oma praeguseid halduskulusid. ja neid halduskulusid aitabki võimaldada, aitabki vähendada just nimelt see uus eeskirjade eiramisest teavitamise süsteem. komisjon saab äh, liikmesriikidelt vastava info ja ta kasutab seda selleks, et analüüsida olemasolevaid äh, riske. ja äh, selle abil, selle info abil ta kaitseb, ta kaitseb Euroopa Liidu finantshuve vastavalt aluslepingu artikli kolmsada kakskümmend viis lõikele viis, ma loodan, et nüüd te saate minust paremini aru. suur tänu komisjonile selle selgituse eest. kõigepealt tahaksin ma härra Mahta kommentaare omalt poolt kommenteerida, kahtlemata saab igaüks sellest kojast sõna. meil on näiteks äh, EGF-i töörühm, on ka mitmeid teisi töörühme, töörühmi, EGF-i töörühm äh, teeb tööd EGF-iga ja kui te soovite, et teie delegatsioonist keegi sellesse töörühma kuuluks, siis te peate sellist soovi avaldama. tavaliselt kommenteerivad teemasid need isikud, kes töötavad vastavas töörühmas ja sellega võib-olla on nüüd vastatud neile küsimustele, mis esitati konkreetselt minule. edasi läheksin ma aga päevakorrapunkti üksteist juurde, mis puudutab delegeeritud õigusakte äh, tuhat kolmsada neli aastast kaks tuhat kolmteist, kuid tegemist on väga-väga keerulise pealkirjaga, mida ma ei hakkagi ette lugema, nii et lugege parem päevakorrast äh, ise. ja ma saan nüüd aru, et äh, komisjoni esindab sama inimene, ei siiski keegi teine ja nüüd saab sõna komisjon, et tutvustada seda keerulise pealkirjaga õigusakti. suur tänu, lugupeetud esimees, lugupeetud komisjoni liikmed mina olen Anna Sukova-Toševa, tööhõive peadirektoraadi osakonna juhataja ja tegelen siis Sotsiaalfondi ja puudust kannatavate inimeste fondiga. nii et äh, suur tänu, et kutsusite mind ja mu kolleegi siia nendest delegeeritud määrustest, äh, delegeeritud õigusaktidest rääkima. mina räägin teile delegeeritud õigusaktist, mis äh, puudutab hetkel kahte liikmesriiki ja alustuseks ütleksin, et äh, Euroopa tõuke- ja investeerimisfondi ja struktuur, struktuuriliste investeeringute fondi, selle menetluse lihtsustamine on meie üks prioriteete ja meie programmi väga oluline osa. nii et äh, kui me vaatame läbi, millised on need instrumendid ja võimalused, et seda menetlust äh, lihtsustada, siis tööhõive peadirektoraadi ja struktuurifondi jaoks on väga oluline just, et neid fonde saaks kasutada liikmesriigid väga laialdaselt, et need menetlused oleksid standardsed ja lihtsad ja et need eelised, mis siin teisel slaidil on, et kõigepealt need ähm, maksevõimalused oleksid lihtsustatud, reaalkulud või volitatud kulud selle asemel, et äh, kontrollida üle kõik üksikud äh, kuludokumendid, me kinnitame teatud tegevuste, tegevused, kulumäärad ja kui need kuluaruanded esitatakse komisjonile hüvitamiseks, kui kõik on korras, siis me siin lisakontrolli tegema ei hakka, nii et see on see peamine lihtsustus, mille me sisse viime, nii et see halduskoormus on väiksem kõikidele osapooltele ja samuti ka toetuse saajale, nii seda, kes äh, programmi haldavad, kui ka seda järelevalvet teostavad, kui ka toetuse saajale endale. nüüd siis äh, kuna neid projekte, mis liikmesriikides on, äh, nende kontroll on väga mahukas töö ja juba viimastel aastatel on kasutatud lihtsustatud äh, kuluaruannet, mis on väga positiivne, sest me näeme, et see veamäär on null ja me tõesti näeme, et see lihtsustatud äh, kuluaruanne, et see on tõesti väga hea meede, mida kasutada. ja kolmandaks tooksin välja jällegi tulenevalt kogemustest, tulenevalt äh, praktikast, äh, halduskoormus väheneb liikmesriikides, veamäär väheneb liikmesriikides, on suurem tulemustele orienteeritus ja seetõttu volinik Tyson pani sellega üheks eesmärgiks aastaks kaks tuhat seitseteist, et vähemalt viiskümmend protsenti sotsiaalfondi kuludest äh, kasutaksid lihtsustatud kuluaruande vormi nüüd räägiksin delegeeritud aktist lähemalt. see, selle valmistab ette komisjon, sest meil on äh, ESF-i määruse nelikümmend üks artikli kohaselt selleks ka volitus. nii et see delegeeritud akt, tal on siin lisa selle rakendamise osas Rootsi rakenduskava kohta täpsemalt ja siis on ka tööhõivealgatuse rakenduskava rakendamise kohta Prantsusmaal on teine lisa. artikkel nelikümmend üks, nagu ma mainisin, selle kohaselt on komisjonil võimalus hüvitada kulusid, mis on tehtud liikmesriikides vastavalt standardsetele äh, kuluaruannetele ja eraldatud äh, rahastustele siin tuleb muidugi otsustada, milliseid rakendusprogramme hüvitatakse, kuidas määratleda, millised on need maksimumsummad. meil on võimalik teha ka vastavaid kohandusi vastavalt äh, rakendusmeetodile kokkuleppe liikmesriigiga ja need lõppsummad, äh, mis on ka lisades välja toodud, need on vastavalt eelmisest programmi perioodist äh, ja põhi, põhinedes ka liikmesriigi statistikale. delegeeritud aktil on kaks osa, üks on peamine osa, mida rakendavad kõik liikmesriigid ja siis on lisad. praegu on kaks lisa ainult, sellepärast et ainult kahe liikmesriigiga on kõnelused lõpet-, lõpule jõudnud, millised tegevused, millised rakenduskavad, milliseid lihtsustatud kuluarvuteid need soovivad kasutada ja kuidas, et äh, nii et need, ainult kahes liikmesriigis on need äh, kõnelused lõpule jõudnud. selle delegeeritud akti alal teeme veel tööd, püüame seda täiendada, parandada ja lisada neid lisasid siia juurde liikmesriikide kohta, sellepärast et me tahame, et teatud liikmesriikide puhul oleksid kehtestatud üldised kulumäärad ja lihtsustatud kuluaruanne ühiku hindade standardiseeritud astmiku ja ühekordsete maksete määratlus äh, ja sellega jõuame, loodame lõpule jõuda aastaks kaks tuhat kakskümmend kolm. seetõttu igal lisal delegeeritud aktis on ka kaks osa, üks on siis äh, ühekordsete maksete klassifikatsioon ja standardiseeritud astmiku klassifikatsioon ja teine on siis äh, kulumäärad, nii et meil on kaks lisa, mis on seotud praegu kahe liikmesriigiga Euroopa Sotsiaalfondi rakendamise osas, meil on kaks erinevat lähenemist vastavalt liikmesriigile. siin näete siis, kui paindlik see süsteem on näiteks Prantsusmaal on meil kõik kulukõlbulikud äh, kulud tööalgatuse, tööhõivealgatuse raames, mahuvad kõik selle delegeeritud akti alla, aga Rootsi puhul tehti ettepanek, et ainult üks osa, et Prantsusmaa puhul lähevad nad kõik artikli neliteist alla ja Rootsi puhul artikli nelikümmend üks alla osaliselt. alustangi Rootsi lisast konkreetsemalt. Rootsi valis, et et äh, nad standardiseerivad osad kulud, personalikulud näiteks. siin lisas on ka välja toodud erinevate kulude astmed, tunnihinnad, personalikulu tunni kaupa ja need vastavad arvutused on tehtud vastavalt äh, infole, mis on pärit Rootsi statistikaametist, sellepärast et äh, suured erinevused on äh, Stockholmi, näiteks pealinna ja teiste piirkondade vahel. nii et siin on välja toodud ka piirkonda kaupa personalikulude ühikud. nii et kui me saame maksetaotluse liikmesriigilt, siis meie prioriteedid on äh, vastavalt lisale need kulud ja kui need on personalikulud, siis meil on selleks vastavad määrad paika pandud juba selles lisas, nii et me ei pea siin hakkama enam lisaarvutusi ja tõendeid nõudma. nüüd teine, mis siin Rootsi lisas on, on arvutused selle kohta, kui suured kulud on osaleja kohta tunnis ja siin on jällegi erinevus pealinna piirkonna ja teiste piirkondade vahel. siin on ka teine näitaja delegeeritud aktis ehk mis on äh, personalitunni kulu toetuse saaja puhul näiteks ja siin on arvutused, mis põhinevad teiste ESF-i projektide statistikal ja sellel kogemusel näiteks äh, üleminek tööturule ja noorte tööhõive algatuse elemendid on siia välja toodud ka. ja viimane näitaja Rootsi puhul on osaleja tunni kulu kaasfinantseerimise alusel, siin on siis need toetused, mis makstakse osalejatele, kui nad käivad koolitusel ja siin on vastavad vanusegrupid ka eraldi välja toodud. nüüd vaatame Prantsusmaa lisa delegeeritud akti lisa, see on lihtsam, selgem, konkreetsem, ühiku maksumused äh, Prantsusmaal on hoopis teistsugused kui Rootsis, siia alla käivad kõik äh, operatiivkulud, kõik tegevuskulud ja see on otseselt seotud tulemusega. noorte garantii, näiteks selline algatus alguses oli see ainult liikmesriigi rahastusel, aga nüüd on kaasfinantseerimine noorte tööhõive algatuse raames. ja põhimõte on järgmine, noor, kes ei ole tööl ega ei õpi, pöördub äh, Tööhõiveametisse ja siis on äh, tal kaheteistkuuline programm, kus teda juhendatakse, toetatakse ja selle aja jooksul on tal võimalik saada koolitust või leida töö. aga selle aja jooksul siis on tal nii-öelda järelvaataja või juhendaja kaheteist kuu jooksul ja Prantsuse ametivõimude kohaselt, kui pärast kaheteist kuu perioodi lõppemist on tulemus positiivne, siis pöördutakse komisjoni poole, et saada inimese kohta kolmsada kuuskümmend tuhat eurot, mis siis äh, makstakse kinni ja nüüd äh, noorte, selle Prantsuse programmi noortegarantii ühiku kulu näiteks, mis selle tulemus on? vabandust, see summa oli kolm tuhat kuussada eurot. nii et äh, siin vaatame, inimene on saanud koolitust või leidis töö või asutas ettevõte või on äh, nii-öelda õpipoisi programmis kaheksakümmend päeva. siin on välja toodud ka, millised on need kulud. noortegarantii algatuse puhul kolm tuhat kuussada eurot on see inimese kohta ja see on siis tuginedes äh, statistikale varasematest projektidest, äh, varasematest kogemustest. nii et positiivse tulemuse puhul ütleme, kogu äh, kulu on siis kolm tuhat kuussada eurot, kui inimene kas leiab töö või, või läheb õppima ja nii edasi. siinkohal ma lõpetan, äh, olen valmis vastama teie küsimustele, nendest summadest on muidugi keeruline rääkida, äh, väga põhjalikud kõnelused olid kahe liikmesriigiga. mul on väga hea meel öelda, et me oleme kõikide liikmesriikidega kõnelusi alustanud, osadega oleme jõudnud juba väga kaugele, nii et neid lisasid võib siia delegeeritud aktile lisanduda juba lähikuudel. nii ühikuhindade standardiseeritud astmiku kui ühekordsete maksete klassifikatsiooni usus. nii et tänan tähelepanu eest. suur tänu selle aruande eest kas keegi soovib sõna, palun andke märku, kõik, kes soovivad, et ma siis saaks paremini kõnega jaotada, meil on kuus minutit veel jäänud, kaks sõnasoovi, nagu näen. jah, Elisabeth on juba kirjas, härra Mata. hästi, kuus minutit on veel aega, nii et siis äh, kummalegi natuke üle kahe minuti, palun, Elisabeth. Merci, president. suur tänu, härra esimees, ma teen siis kiiresti. kõigepealt ma tänan komisjoni nende ettekande eest. ma tänan nende tööhõive talitust, sest siiamaani meil tegelikult ei olnud infot selle kohta, mis tööd te täpselt teete ja Euroopa Parlamendi erialakomisjon on näinud väga palju vaeva selleks, et suuta kaitsta lihtsustumisvajadust. ka läbirääkimiste laua taga jäime me endale väga kindlaks, pean kin-, pean siis silmas läbirääkimisi liikmesriikidega. me oleme kindlasti selle poolt, et lihtsustamist tuleb veelgi edendada ning et seda vajadust tuleb liikmesriikidele selgitada. standard, millest te rääkisite, on selleks kahtlemata hea vahend. aga veidi kahtlane on see, et komisjon Äh, piirdub ainult äh, liikmesriikide algatuse kommenteerimisega ja sellele reageerimisega. minu meelest oleks äh, kindlasti kasu sellest, kui meil oleks direktiiv, kus räägitakse sellest, et, et see valdkond muutub lihtsamaks, liikmesriigid ei peaks ise nõudma lihtsustamist, meie peaksime ütlema, et see on eesmärk. teiseks äh, selgitas äh, raportöör meile seda, äh, mismoodi on välja mõeldud lihtsustamiskriteeriumid ja toodi näide äh, Prantsusmaa kohta, räägiti kolme tuhande kuuesajast eurost ja sellest, et sada eurot kulub juhtimistööks. vabandust, juhtimise, juhtimiseks läheb siis tuhat kuussada eurot, ma saan üldiselt aru, kuidas selle summani jõutakse, tegemist on näiteks väljaõppekulud, kuludega, kuludega aga siis jääb inimesele endale ju ainult kaks tuhat eurot kolme tuhande kuuesajast. tegelikult ma ei taha, et see raha niimoodi jagataks, liikmesriik peaks ikkagi ise tagama, et ta suudab hallata Euroopast saadavat raha, aitäh. aitäh, härra Matan, palun. suur tänu. ma sain aru, et me räägime lihtsustamisest mis mõne riigi jaoks võib olla ka keeruline ja seetõttu on kindlasti vaja ka lisameetmeid ette. aitäh, kolleeg McIntyre, palun. aitäh. ma toetan proua Šateeri sõnavõttu. ka minu arvates on murettekitav, et niivõrd suur osa rahast läheb eh, neile, kes seda raha jagavad ja niivõrd vähe inimestele endile. seetõttu on mul seetõttu on mul hea meel, et eh, proua kolleeg ise on niivõrd palju lihtsustamisega töötanud ja rääkinud sellest, milline on kulutõhus lihtsustamine ma saan aru, et meil ei ole täna piisavalt aega selle teema käsitlemiseks, aga ma tahaksin ikkagi teada, mismoodi teised liikmesriigid, eriti Ühendkuningriik, on äh, sotsiaalfondi raha kasutanud mulle meeldiks saada lühike info selle kohta, kuidas on äh, läbirääkimised teiste liikmesriikidega kulgenud. suur tänu, see oli siis viimane sõnasoov täna komisjon ehk äh, saab lühidalt vastata? jah, aga ma teen tõesti väga lühidalt, suur tänu teile, härra esimees. ma tahaksin kõigepealt äh, proua Šartele vastata ja öelda, et äh, aktivatsioonimeetmed, milleks on siis ette nähtud tuhat kuussada eurot, ei ole mingisugune äh, laest võetud number, siin on vaja väljaõpet, profiilide koostamist, inimeste suunamist, juhul kui neil ei ole mitte mingisugust väljaõpet, nii et tegemist ei ole äh, Ehm, asjatult kulutatava summaga. ma arvan, et õiglane on öelda ka seda, et meil on vaja saavutada positiivsed tulemused ja Prantsusmaa riigina nagunii eh, kannab oma riski, et juhul, kui isikut ei õnnestu tööturule saada nende meetmete abil, siis on see ju Prantsusmaa risk. praegu on see arutelu muutumas ka lihtsalt jututoaks, eh, sest eh, kui need õigusaktid on jõustunud, siis meil on olemas väga lihtne meetod selleks, et äh, üks pool saaks esitada ähm, maksenõude ja teine pool äh, siis raha välja maksta. see süsteem jääb kehtima kaheksaks aastaks, kuid delegeeritud õigusaktide väljatöötamine võtab aega, meil on vaja ju kontrollida statistikat äh, met,, metodoloogiat ning äh, kokku leppida, millised on standardsed ühikukulud, alles siis äh, saame me delegeeritud akti kokku panna. aga ma ei saa aru, miks te ütlesite, miks teie ütlesite, et see on jututuba, sest rohkem midagi arutada ei olegi. edasi on väga lihtne, meile esitatakse maksetaotlused ja me maksame raha välja, ongi kõik. me ei pea liikmesriikidega ükshaaval midagi rohkem läbi rääkima see, millist äh, tüüpi operatsioonid äh, liikmesriik valib ja milline on see ühikupõhine kulu, seda otsustab liikmesriik. aga samas korraldame me mitmeid äh, seminare selleks, et selgitada, mida see lihtsustatud kulu valik vastavalt artiklile nelikümmend üks tähendab ja me oleme välja töötanud ka infomaterjali liikmesriikide jaoks siiamaani on toimunud igas liikmesriigis vähemalt üks seminar ja nüüd algab teine tuur, uued seminarid, kus me hakkame rääkima, milliseid operatsioone on kõige parem läbi viia, mis on liikmesriigile kõige kasulikum ja kuidas mõõta ja arvutada ühikukulu, mida siis hakatakse rakendama. liikmesriigid on muidugi sellest huvitatud, ei saa öelda, et nad ei ole üldse huvitatud aga nad teavad, nad saavad aru, et nad ise valivad need operatsioonid, mida nad hakkavad äh, läbi viima. küsimus Ühendkuningriigi kohta. jah, me võime välja töötada lühikese ülevaate, et teaksite, milline on läbirääkimiste praegune seis. aitäh! suur tänu! ma arvan, et märgime protokolli, et delegeeritud õigusakti lihtsustatud menetluse korras on midagi, mida me peame siin komisjonis arutama ka tulevikus. ja veel üks palve komisjonile, see on tuhat kuussada eurot. see kõlab äh, esmapilgul väga äh, heldelt, aga oleks hea, kui te saaksite neist, nende summade kohta ka meile anda infot selle kohta, et mille, mille jaoks need summad täpselt kuluvad, ei pea nüüd tohutult üksikasjadesse laskuma, aga ähm, aga siiski, et meil mingi ülevaade oleks. nii, vastuväidete esitamise tähtaeg on seitsmeteistkümnes september, ülehomme pärastlõunal on siis viimane hetk, nii et äh, päris äh, lühike tähtaeg ja ja siis on üheksandal novembril veel viimane võimalus nõukogule vastuväiteid esitada. ja see puudutab siis mõlemat delegeeritud õigusakti. nii et palun seda silmas pidada. järgmine koosolek äh, toimub kahekümne kolmandal septembril kella üheksast poole üheni ja kella kolmest poole kuueni siinsamas Brüsselis. suur tänu kõigile ja kõneleja tänab ka tõlke ja soovin teile meeldivat päeva